Friends, colleagues. kallid kolleegid, ma avan meie kohtumise. meie esimees Puusek õigepea tuleb. ma lubasin, et ma tema ees avan meie kohtumise ja alustame. esimene päevakorrapunkt on päevakorra vastuvõtmine. see on teie dokumentide paketis ja kui märkusi ei ole, siis saame päevakorra kinnitada ilma muudatusteta. ma ei näe, et keegi vastu oleks, seega on vastu võetud. teine on teadaanded, koordinaatorid otsustasid tühistada ITRE kohtumise esmaspäeval, kolmeteistkümnendal aprillil kella kolmest poole seitsmeni. aga eh, teisipäeval, neljateistkümnenda aprillil kohtumine siiski toimub, nii nagu varasemalt kokku lepitud nüüd avalik kuulamine energia sisetulu kohta kui Euroopa Liidu, Energialiidu samba kohta eh, toimub nüüd uue kava kohaselt kahekümnendal aprillil kella kolmest kaheksateist kolmekümneni ja mitte kolmeteistkümnendal aprillil. nüüd kolmas päevakorrapunkt, protokolli heakskiitmine need kohtumised, mis meil toimusid kolmandal ja neljandal detsembril, protokollid nende kohta on ka teie dokumentide paketis ja kui mingeid märkusi ei ole, siis loeme ka protokolli heaks kiidetuks. nüüd neljas päevakorrapunkt on teatud saasteainete heitmete piiramine, kui nad tulevad keskmise suurusega põletusseadmetest. nagu te teate, tegemist on piiriülese probleemiga õhk on saastunud ja terve rida liikmesriiki eh, saab oma saaste naaberriikidest ja sellepärast on vaja Euroopa Liidu tasandil luua sidus ja eh, auahne raamistik heitmetega võitlemiseks ja komisjoni ettepanekud täidavad nüüd lünga, mis praegu meil õigusaktides on. väikeste põletusseadmete ja suurte põletusseadmete kohta on juba olemas dokumendid Euroopa Liidu õiguses, aga Euroopa Liidu tasandil puutub keskmise suurusega põletusseadmest tulenevate heitmete reguleerimiseks. meil on ette nähtud kolmkümmend minutit selleks aruteluks ja ma annan sõna meie raportöörile, härra Federlile, palun. Frederik, sul on sõna. suur tänu, <clears throat> härra koosoleku juhataja minu raport on välja saadetud ja ma usun, et te kõik olete seda lugenud ja ma saan teha lühidalt ja räägin pisut selle sisust. nagu meie koosoleku juhataja ütles, siis enamik meie riike toob sisse tegelikult suurema osa heitmetest oma pinnale e, taval, tavaliselt naabritelt pärinevad nad ja olen üritanud leida tasakaalu selle vahel, mis komisjon on välja pakkunud ja mida ka nõukogu on rääkinud selle kohta oma kohtumistel ma arvan, et on mõned aspektid, mis vajavad pisut põhjalikumat rõhutamist. nimelt seos praeguste õigusaktidega. tähtis on hea seista selle eest, et me ei dubleeriks õigusakte, mis meil põletusseadmete kohta on, sest suurte kohta meil on juba olemas ja tähtis on ka, et täiendavat koormust ei loodaks eh, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes käitavad eh, enamust keskmise suurusega põletusseadmetest. nüüd teine märkus, ei tohi üle reguleerida. nagu öeldud, enamasti VKE-d on need, kes käitavad neid keskmise suurusega põletusseadmeid ju. tähtis on, et meil oleks ka tasakaal ühelt poolt kulutused ettevõtjatele, teiselt poolt keskkonnaseisund ja ma tulen selle juurde tagasi, kui variraportöörid tulevad oma muudatusettepanekutega. ja kindlasti me mõtleme ka paindlikkuse jaoks kõige väiksemate eh, põletusseadmete tarvis, siin väga oldi mures väikeste põletusseadmete pärast, et neid võidakse üle reguleerida, tähtis on, et nende jaoks oleks rohkem paindlikkust, kui komisjon algselt kavandas ja ma olen ka mõningaid erandeid eh, käsitlenud, mida komisjon eh, eh, tutvustas, neid oli terve rida, muudatusettepanekuid on meil poolt ka selle kohta ja ma usun, et meil õnnestub headele tulemustele siin jõuda, meie argumendid on tugevad. ja olen üritanud jah, Äh, rõhutada üksikasju, see on väga tehnilise sisuga raport, väga palju arvamusi on erinevate aspektide kohta, aga üldjoontes on tähtis, et äh, keskmise suurusega põletusseadmed me üle ei reguleeriks äh, ja ka topelt ei reguleeriks põletusseadmeid ja tähtis on ka, et tootlik oleks meie põletusseadmete sektor sest väga tähtis on ju energiavarustuskindlus ja samuti kui me mõtleme keskkonna kaitsmise peale, siis eh, me teame, et Balti riigid on väga palju energiajulgeolekule eh, pluss keskkonnakaitsele eh, pannud ja biokütuste kasutamisele just keskmise suurusega põletusseadmetes. aga hea meelega kuulan, mida variraportööridel on öelda. aitäh, härra Federley ja nüüd on võimalik sõna saada variraportööril härra Roil kõigepealt. ma tänan, härra koosoleku juhataja. ma tänan ka meie raportööri härra Federleit. jah, me oleme eh, juba suhelnud härra Federleiga ja olen talle väga tänulik selle eest, et me eh, ka teiste variraportööriga oleme ühe ühise keele leidnud eh, ja see on vajalik, sest komisjoni ettepanekus on minu arust probleemseid kohti, see oht, et topeltreguleeritakse või aruandekohustus väga suureks läheb. tihtipeale on ju nii, et kui midagi head tahetakse saavutada, siis pingutatakse üle ja see on vastuolus selgelt sellega, mida uus komisjon on kavandanud, nimelt et rohkem tähelepanu pöörata sellele, et mida siis tasub ikkagi reguleerida tihtipeale ma olen näinud ettepanekus, kus nii palju punkte on, mis kriitikat vajavad ja e, nõukogus on seda ka juba arutatud ja härra Federli rääkis sellest, et sealgi on väga palju muudatusettepanekuid välja pakutud ja enamik neist on, on väga, väga head. nüüd nõukogu lähenemisviis minu arvates on palju arukam kui komisjoni oma ja halba ma ütlen sellist asja, aga seekord on tõesti nii. ja mõned nendepoolsed ettepanekud on ka meie raportöör nõukogu ettepanekutest üle võtnud ja ma leian, et positiivne on ka see, et raportöör öö, äh, siin on arvesse võtnud ka mm, äh, ka lubade andmise protseduuri lihtsustamist ja äh, minu arust piisav ei ole veel piiritlemine eh, olemasolevate õigusaktidega, et siin topeltreguleerimise oht on endiselt olemas ja sellepärast on vaja seda veel täpsemalt käsitleda. ja mm, tähtis on ka, et meil tuleb omal see ära teha, see piiritlemine, meie oleme seadusandjad ja meie peame täpselt piirid seadma, sest keskmise suurusega põletusseadmete mä-, direktiiv puudutab ühe kuni viiekümne megavatised ja suuremad kõik kuuluvad juba suurte seadmete reguleerimise alla. nii et tähtis on mitte reguleerida seda, mis juba on reguleeritud ja teine asi, komisjon räägib ka eh, pisikestest tahketest osakestes ja eh, tahetakse sajaprotsendiline õiguskindlus nende ettepanekutega luua. Eh, nõukogu on teinud omapoolsed ettepanekud, millega meie saame parlamendis nõustuda ja veel üks huvipakkuv ettepanek, nõukogu on mõttekalt eh, erandid ette nähtud eh, näiteks saartele, kus on eriolukord ja kus ei ole nii suuri õhusaaste probleeme. ja eh, ka need põletusseadmed, mis kavatsetakse niikuinii nii sulgeda, siis nendele on ka ette nähtud erikord Mm. nii et lõppkokkuvõttes ma võin öelda, siin ma tulen oma alguse märkuse juurde tagasi, et komisjoni ettepanek on probleemne, nõukogu on teinud ettepanekuid, mis minu arvates on, muudavad teksti paremaks ja väga palju nõukogu ettepanekuid saame heaks kiita no, ja ka raportöör ei pea kõik ettepanekud pälvivad meie toetuse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 nii et soovin teile kena töönädalat pärast puhkust, puhkusenädalat. härra Federle, aitäh, et me saime teie dokumendid aegsasti kätte, saime need läbi vaadata, nii et saame nüüd tööga jätkata. ma olen saanud eh, samasuguseid sõnumeid, nagu eelkõneleja suust kuulsime eh, bioenergia kasutamise võimalust peaksime ka arutama kuna meie eesmärgiks on õhu puhtus. samas ei ole võimalik kõiki eh, ühe mõõduga mõõta Euroopas, meil on väga erisugused meie piirkonnad ja eh, õhusaastenormide direktiiv öö, eh, tahaks, et sellega töö kiiremini lõpule jõuaks, sest keskmise suurusega põletusseadmete saasted on alla viie protsendi kõikidest äh, heitmetest ja me tahame loomulikult parandada õhukvaliteeti Euroopas. ja tähtis on ka siis nende põletusseadmete heitmeid vähendada selleks, et õhukvaliteet veelgi paraneks. ma käsitlen üksikasjalikumalt mulle laekunud ettepanekuid lähinädalatel, aga ma arvan, et me käsitleme teemat veel siin komisjonis väga põhjalikult. nii et siis saab näha, kas meil õnnestub meie eesmärgid saavutada. jah, meil tuleb veel tublisti tööd teha lõpptulemuse nimel, et härra Vett Sterley tegi juba mõningaid ettepanekuid, et bioenergiat paremini kasutada. ja nõukogu pärast seda, kui komisjon täpsustas mõningaid küsimusi, tegeles selle teemaga, mina ise olen Soomest, ma tean, et eh, kuidas on olukord meie metsapiirkondades Soomes eh, ja energia efektiivsem kasutamine ja bioenergia kasutamine. meil on nende selles piirkonnas võib-olla keerulisem, nii et siin on vaja leida hea tasakaal. nii et ma usun, et me töötame nende teemadega edasi. From the ECR aitäh ja nüüd ECR-i nimel saab sõna härra Krobatšik. ma tänan. mu daamid ja härrad. minagi tahan kiita raportööri, sest see raport on väga hästi koostatud eriti mis puudutab keskmise suuruga põletusseadmetest te tekivad heidet, need põletusseadmed ei ole meil senini korralikult olnud reguleeritud. ja praegu juba kehtivad määrused põletusseadmetele võimaldavad toota suures koguses soojust ja seetõttu härra Federli mm, väited nimelt, et tuleb vältida ülereguleerimist ja topeltreguleerimist ja on vaja mm, ettevõtlussõbralik keskkond eh, luua väikese keskmise suurusega ettevõtetele, kes käitavad neid põletusseadmeid, on peatähtsad aspektid siin raportis. omalt poolt võin öelda, et meie toetame raportööri ja tema raportit ja ma usun, et meil õnnestub täielikult kokku leppida. me, tähtis on ka, et me kompromissid välja töötaksime siin komisjonis, et me parlamendis esineksime ühel häälel uh,. suur tänu. nüüd saavad saadikud sõna väga lühidalt, härra Tašanovski, teie soovisite sõna, palun Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že bude to až po eh, stínových zpravodajích. aitäh. arvasin, et me saame sõna pärast variraportööre. olen peres Herbert Roiliga ja Mare Kovatšiga, sest usun, et raportööri lähenemine on väga mõistlik ning raportöör läheneb küsimusele väga ettevaatlikult. tegemist on valdkonnaga, mis on keeruline iseäranis küsimustes, mis puudutavad keskkütet ning äh, liiga äärmuslikud meetmed võiksid kaasa tuua ohu kogu süsteemile ning äh, teiselt poolt äh, muutuks selles valdkonnas olukord veelgi halvemaks, sellepärast et meil oleks siis meil tuleks hakata looma väikesi kohalikke küttejaamu, mis põhjustaksid saastust, nii et eh, need on keerulised küsimused, vaja on rakendada ettevaatusabinõusid selleks, et ei tekiks arusaamatuid õigusvaidlusi eri piiririikide vahel. nii et eh, veel kord suur tänu raportöörile ning toetan teda igati, aitäh! järgmisena proua Virkunen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja aitäh, juhataja. meie komisjonis peame vaatama neid asju kõigepealt tööstuse seisukohast, et mida need arengud, kavandatavad arengud tähendavad Euroopa tööstusele. ning nagu juba öeldi, õhu kvaliteet, välisõhu kvaliteet on väga oluline küsimus ning hinnata tuleb ka neid kulusid, väliseid kulusid, mis tulevad tööstusega, tööstusele kaasa nende muudatustega ning kuidas mõjutab kõik see õhukvaliteeti. nii et mõjuhinnang on äärmiselt oluline siin. tean seda oma riigist, Soomest, mis on väike riik. et komisjon algselt hindas, et meil on umbes nelisada niisugust põletusseadet, ent pigem on õige arv neli tuhat ja siit näete, kuidas see võib oluliselt mõjutada kulusid. mis puudutab äh, õhu kvaliteeti, siis need suured investeeringud ei tooks võrreldavat kasvu õhu kvaliteedi mõttes. nii et mina usun, et riikides, kus äh, see, need meetmed põhjustaksid probleeme õhu kvaliteedi seisukohast ja nendes riikides on endis juba karm regulatsioon olemas siis poleks sinna juurde midagi vaja, nii et me peaksime vaatama üle Euroopa, missugune on see mõistlik Euroopa tasandi norm, mille me peaksime kehtestama ning liikmesriikidel jääks võimalus, kui nad seda soovivad, kehtestada karmimaid norme, kui neil on õhusaastega probleeme. ning äh, samuti tuleb mõelda üleminekuperioodile ja kuludele ning kaaluda kulude ja tulude suhet. aitäh, härra Sananato, palun. Grazie Presidente, complessivamente mi trovo aitäh, juhataja. olen üldjoontes rahul ning päri arvamusega. siin arvestatakse olulisi aspekte, VKE-d näiteks, millest me räägime, et neid ei koormataks liigse regulatsiooniga et kui hakatakse neile rakendama samu norme, mis kehtivad suurtele ettevõtetele, nii et üldjoontes olen päri. Äh, üks asi, mida ma siin näen, aga siin on aruanded, aga ei mainita allikat, andmete allikat. siin öeldakse, et nelisada tuhat inimest aastas sureb enne õiget aega. no mulle tundub, et see, see arv on natuke ülepingutatud. ma ei kujuta ette, et see suurusjärk õige on, ma ei tea, mida, mida siin silmas peetakse. ja siis räägitakse neljakümnest miljardist eurost tervishoiukuludest. ma ei ole ka siin kindel, et, et siin on tegemist õige arvuga. et mulle tunduvad need arvud natukene õhust haaratuna ning kui, kui Hiinas ei oleks niisugust õhusaastet, siis oleks neil hoopis teine majanduskasv, kaksteist, kolmteist protsenti. Hiina SKT mm, viis protsenti aastas. no ühesõnaga, me, me peaksime nende arvudega natukene ettevaatlikumad olema. sest, mm, sest see ajab kodanikud ainult segadusse, nii et me peaksime andmete allikad esitama ning need andmed peaksid olema ikkagi teaduslikult põhjendatud, me ei saa siin ükskõik mis arve esitada arve, mis ei ühti reaalsusega. aitäh, äh, Jootis, üks minut. aitäh. tahaksin tahab tänada raportööri, Refreedrikut ning äh, märkida midagi, mida teised juba puudutasid. me räägime siin seitsmekümne viiest protsendist keskmise suurusega põletusseadmetest, mille, mida käitavad VKE-d, nii et sellele tähelepanu pöörates peaksime me tagama, et ei kehtestata üleliigset regulatsiooni, mis oleks viga, sest VKE-del ei ole võimekust nii ruttu nii paljudele nõuetele vastama hakata ning äh, erinevad suurtest põletusseadmetest, tahtsin veel öelda, mis kuuluvad reeglina suurtele majandus, suurte majandustega riikidele, näiteks Hiinas on palju selliseid äh, põletusseadmeid, et pea, peaksime Euroopa Liidu poolt tähelepanu pöörama just niisugustele põletusseadmetele, aitäh tänan nüüd härra Tamburano nüüd lõpetuseks. Davanti a una proposta di direttiva che in teoria afferma che dobbiamo diminuire. aitäh. direktiivi ettepaneku mõte on vähendada õhusaastet ning konkreetsemalt reguleeritakse, tahetakse siin reguleerida keskmise suurusega põletusseadmeid. ning kui niimoodi oleks võimalik seda saastet vähendada, oleks see suurepärane mõte, aga meie hinnangul on asi nii, et sellest ettepanekust ei jätku seatud eesmärgi saavutamiseks, et põhimõtteliselt tulevad ju need saasteained ka muudest allikatest. Barroso komisjon juba möönis seda. ei ole näiteks selge, kas need eesmärgid on ikkagi saavutatavad nende vahenditega. meil on ju puhta õhupakett ning äh, arvestades saasteolukorda, praegune ettepanek, direktiivi ettepanek on kavandatud läbirääkimiste alusena. nõukogu esitas omapoolse sõnastuse ettepaneku, mis on komisjoni omast natuke erinev ja nii mõneski küsimuses pehmem kui komisjoni algne ettepanek, mis loomulikult kahjustab elanikkonna tervist. nii et meie peame siin mõtlema sellele, et meil parlamendile tuleb saata välja selge sõnum. mis meile praegu põhiliselt huvi pakub? põhimõtteliselt on tegemist äh, tekstiga, mis on põhimõttelise tähtsusega, aga mida on juba muudetud. praegu on mängus inimeste tervis. ning äh, tervise ja elu hinna üle ei ole lihtsalt võimalik läbi rääkida. see on vähemalt meie poliitilise organisatsiooni ja meie poliitilise, poliitilise, poliitiliste tõekspidamiste nurgakivi aga nõukogu seisukohta vaadates eh, satub see küsimuse alla. et meilt nõutakse konstruktiivsust, aga siin on, ma, ma sain aru, et mul oli kolm minutit aega. üks minut ainult, juhataja täpsustab. variraportööridel oli kolm minutit. arvestades kõike eelöeldut teen konstruktiivseid muudatusettepanekuid omalt poolt, selleks, et seda teksti parandada, arvestades meie poliitilist tausta, meie fraktsiooni poliitilist tausta. et need lahkete osakeste heitmed tuleb piirata ettenähtud normidega ning praegune sõnastus, komisjoni sõnastus annab selleks erinevaid võimalusi. me peame igal juhul tagama, et ettevõtjad jäävad kehtestatud normide piiridesse. et vastavad tegevused registreeritakse ning et regioonides, kus saaste on, õhusaaste on eriline pro-, probleem, eh, saaste väheneks. meil on vaja tõhusamaid põletusseadmeid, tänan raportööri ning te katkestasite mind jälle, ma olen jällegi kaotanud kolmkümmend sekundit oma kõneajast. nii et ma, ma pean protesteerima selle kohtumise juhtimise suhtes, juhtimise viisi suhtes. aitäh ning nüüd komisjoni poolt härra Christopher. aitäh, juhataja. komisjoni poolt tahaksime omalt poolt pakkuda paar märkust, mis aitaksid liikmetel tõenäoliselt seda küsimust hinnata. oma ettepanekut formuleerides arvestasime erinevaid võimalusi, piirnormide osas, mille võiks kehtestada vastavatele seadmetele ning ka analüüsisime stsenaariume, eh, mis olid seotud erinevate kuludega. suur osa VKE-dest, mis neid eh, seadmeid käitavad, on juba kulusid vähendanud ning administratiiv- ja seirekulusid vähendanud miinimumini. ning erinevus nende nõuete täitmise kulude vahel, kui me võrdleme liikmesriike, kus on kõrged standardid ja liikmesriike, kus on mitte nii kõrged standardid, siis see vahe võib olla kuni kaheksakordne. nii et meie eesmärk oli kehtestada proportsionaalne regulatsioon selles sektoris ning kõige väiksemad seadmed, nende suhtes oleme selle seirekohustuse sätestanud kord kolma, kolme aasta jooksul samas me teame, et meil näiteks, me peame kodus oma seadmeid kontrollima iga-aastaselt, aga nüüd oleme nõus olnud sellega, et väikesed põletusseadmed, mida eitavad VKE-d, et neid tuleks kontrollida kord kolme aasta jooksul. mis puudutab nüüd saaste vähendamist, käesoleva ettepaneku panustamist sellesse, siis arvestades seda, et tegemist on põletusseadmetega, millest tuleneb umbes viis protsenti saastest, siis on võimalik kulutõhusalt olulisel määral vähendada nende saadet, nende saastet ning võita sellega kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti eh, soovitavatest eh, ees-, saada, saavutada soovitava tõhusaaste vähendamise eesmärgid kahekümne kuni kahekümne viie protsendi ulatuses. mis puudutab nüüd seda neljasadat tuhandet enneaegset surma, see arv, millest räägiti, et inimesed, kes surevad enneaegselt tulenevalt õhusaastest, siis see tuleneb epidemioloogilistest uuringutest, mis omakorda rajanevad WHO uuringutele. ning eh, see on igal juhul kõrgeim võimalik teaduslik tase, mis on võimalik siin tagada ning see on dokumenteeritud ka, ka mõjuhinnangus, mis on esitatud. ning lõpetuseks tahaksin esitada või välja tuua veel ühe mõõtme selles arutelus. Euroopa Liit on juhtrollis saaste vähendamises maailmas ning eh, on, praegu on tekkinud oht, et me kaotame oma juhtrolli turgudel Ameerika Ühendriikidele ning Aasia konkurentidele. käesolev direktiiv on üks vahenditest, üks direktiividest, millega me kavatseme saata sõnumi ka tööstusettevõtetele, sõnumi, mille kohaselt on vaja jätkata innovatsiooni selleks, et säilitada oma juhtroll rahvusvahelistel turgudel, mis arenevad väga kiiresti. näiteks Pekingis järgnevatel aastatel investeeritakse viis miljardit äh, saaste vähendamisse, mis on äh, suurem summa kui kogu selle strateegia rakendamiseks Euroopas ette nähtud eraldised, nii et et meil on olemas tööstusettevõtted, meil on olemas investeeringud ja seda suunda tuleks jätkata. ma loodan, et ma puudutasin olulisemaid küsimusi, aga olen loomulikult valmis vastama täiendavatele küsimustele. ja raportöör nüüd lõpetab. suur tänu kõigile variraportööridele ja komisjoni liikmetele teie arvamuste eest, ma eh, võtan neid kindlasti arvesse, mul on lootus, et me komisjoni hääletusel saame suure häälteenamuse. tänan teid teie mõtete eest ja arutame veel edasi seda asja variraportööride kohtumisel. ning sooviksin öelda, et eh, neid andmeid edastab ainult komisjon, vaid ka Euroopa Keskkonnaagentuur aastast pärit kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, andmed. arvan, et on oluline see välja öelda, sest eh, eh, me ei usalda WTO või enda uurimisorganisatsioonide andmeid, siis meil pole enam millestki rääkida. sooviksin äh, rõhutada ka seda, et neid ei panda sisse äh, õigusloomelisse teksti, vaid need on põhjenduspunktides, see annab laiema konteksti selle äh, kohta, millest me räägime. kui me ei võta arvesse seda, mida heited meiega teevad, siis me lihtsalt tõstame raha ühest taskust teise, mis on ometigi meie maksumaksja maha, mis raha, mis peaks minema te, äh, tervishoidu ja muudesse sellistesse valdkondadesse ning see kõik ei ole seotud ainult CP-ga, see nelisada tuhat surma aastas, vaid see on seotud igasuguste erinevate heidetega. nii et suur tänu teile, kolleegid, ja eh, loodetavasti, kui aeg käes, saame ka väga hästi hääletatud. suur tänu nendele, sooviksin öelda seda, et muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kuues veebruar kell kaksteist null null. suur tänu, see on päevakorrapunkti nelja lõpp ja punkt viis raames tervitan siin hea meelega Franz Timmermansi, komisjoni esimest asepresidenti, parema äh, õigusloomelise tegevuse või põhiõiguste ja muu sellise äh, voliniku ning tema äh, esitab meile parema õigusloomelise tegevuse agenda, eriti puudutab see neid valdkondi, mis on seotud meie komisjoniga. tere tulemast, on suur au teid siin vastu võtta. ootame huviga teie mõtteavaldusi, meil on selleks aega tund aega. suur tänu teile, härra esimees, ma räägin väga-väga lühidalt, sest ma palusin kohtuda teie komisjoni liikmetega, teie muresid ära kuulda ja äh, teie ootusi arvesse võtta, nii et üritan võimalikult lühidalt rääkida komisjoni prioriteetidest sel aastal. me oleme oma tööviisi muutnud, see on olnud arutelu teemaks ka siin parlamendis. oleme oma tööprogrammi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks piiranud äh, algatustele, mis äh, tulevad kõne alla äh, tõesti kaks tuhat viisteist, mitte vaid ja mitte kogu komisjoni töö ajal. me esitame konkreetseid otsuseid eh, ka selles osas, nende ettepanekute osas, mis võetakse tagasi, esitame need varsti ka teie parlamendile ja loomulikult keskendume eelkõige Junckeri plaanile ma roh-, uuemate, rohkemate töökohtade majanduskasvu loomiseks, mis teie komisjonil samuti huvi pakub oleme alustanud ka Energialiidu osas tööd. see on oluline, sest äh, kodanikud on mures energiajulgeoleku pärast, oleme astunud esimesi samme selleks, et aidata liikmesriike sisejulgeoleku teemadel ning sooviksin tervitada Euroopa Parlamenti, kes Äh, on võtnud vastu tõsise otsuse võimaldada komisjonil tööd edasi teha Euroopa Liidu PNR-süsteemi loomiseks, samuti äh, kavatseme kasutada omapoolseid võimalusi Schengeni ruumi arendamiseks, et paremini kontrollida meie välispiiri ning äh, teeme koostööd ka äh, riiklike võimu esindajatega, et äh, oma kodanike julgeolekut suurendada. digitaalne ühisturg on samuti esmane prioriteet, äh, tegeleme sellega edasi ja minu jaoks isiklikult jätkusuutlik areng väga tähtis ning äh, arvan, et komisjonil on ka kohustus ka jõuda samale tasandile teiste maailma osadega, kus äh, on juba oma mõtetega mindud palju kaugemale kui meie, meie soovime esitada omapoolse plaani selleks, et äh, suurendada tsirkulaarmajanduse loomist äh, Euroopas ja samuti eh, tegeleme edasi heidete, jäätmete küsimusega, eh, taaskasutusega, mis on oma materjalide taaskasutusega, mis on oma elutsükli lõpetanud, et neid taas majandustsüklisse saada. leian ühtlasi, et on oluline, et äh, põhjalikult arutaks parlamendi ja nõukoguga seda, kuidas me tegutsema hakkame. Eh, loodan ka eh, institutsioonide vahelist lepingut selleks, et eh, otsustada, kuidas edasi töötame. loodan siin parlamendi ja nõukogu peale, peame teistmoodi tegutsema hakkama peame süvalaiendama oma õigusloomelist tegevust ja samuti peame vaatama ka seda, kuidas delegeeritud õigusaktid vastu võtta. ei, ma ei hakka väga pikalt rääkima, sest ma soovin nüüd rohkem aega selleks, et teie küsimustele vastata. suur tänu, härra Timmermans. ja EPP nimel annan sõna härra Piivalsile ja, härra Timmermans, herzlichen Dank für die aitäh, härra Timmermans! suur tänu selle sissejuhatuse eest ning ma tean, et te mõistate suurepäraselt saksa keelt ja seetõttu saan teie poole pöörduda saksa keeles. meil on siin paar positiivset asja, mida tahaksime kõigepealt esile tõsta. nimelt, et teie asepresidendina hakkate vastutama parema regulatsiooni eest mis tähendab, et teil on teatud mõttes ka niisugune järelevalveõigus teiste, teie kolleegide üle, nii et kui ähvardab meid bürokraatia, siis saame loota teile tõenäoliselt, see on esiteks positiivne asi, teine asi, te olete julgenud öelda välja teatud tähtajad näiteks eh, emade kaitse osas ning saame siin neid arvestada ning loodame, et tõesti mingid asjad võetakse tagasi, te mainisite ka seda, et, et toimub, mikrofon kadus ära kõnelejal. et see, see julgustab meid ja annab meile lootust, et Euroopa hakkab tõesti keskenduma olulistele küsimustele. mul on kaks küsimust, kõigepealt Junckeri plaani kohta. parlamendis praegu arutatakse miks need rahad peaksid tulema, peaks võetama siis teadusvaldkonnast? miks mitte, miks mitte koormata sellega rohkem struktuuri või tõukefonde, põllumajandusfonde? võib-olla peaksime kesk pika või vahe, vaheseire aruande vormis mõtlema ka muudele rahastamisallikatele teine küsimus puudutab paremat reguleerimist kui iseseisvat teemat. Te rääkisite sellest, et taastate Stoiberi rühma bürokraatia vähendamiseks ja märkisite, et peaks olema nõukogu ja parlamendi ja ning komisjoni esindajatest koosnev ühiskogu, mis nende küsimustega tegeleb ja see on asi, mida parlament oma novembrikuises resolutsioonis äh, artikkel kakskümmend üks äh, nõudis küsimus aga seisnebki nüüd selles, et millises osas on komisjon siin sõltumatu ning millises osas on näiteks veekaede kontroll sõltumatu, millises osas on võimalik siin lähimuskontrolli teostada. selles mõttes, et kas Euroopa tasemel reguleerimine on üldse sobiv selles küsimuses, ehk siis millised, millised on selle kolmepoolse kogu volituste, milline on see volituste ulatus? aitäh, härra Piiler. ning sotsiaaldemokraatide poolt nüüd eh, härra Martin, palun. suur tänu, härra esimees. ma istun siin, tere. ma räägin, küsin väga lühidalt. sooviksin eh, küsida teie käest eh, sellepärast midagi, et te rääkisite, et jätkusuutlik areng on teie jaoks prioriteet ja sooviksin viidata eh, nähtusele, mis on väga palju kannatanud, tähendab siis, ma tahaksin rääkida päikesepaneelidest, Hiina on tunginud nüüd sellele turule, kas see on nüüd Euroopa süü, kas see on selle süü, et Euroopat ei olnud piisavat, igatahes eh, selle nii-öelda sissetungi taga Hiinast äh, Äh, on ka roll, mida mängib Hiina riik. see ei puuduta muidugi mitte ainult päikesepaneele, see on nii ka paljudest teistest äh, tööstusvaldkondadest tihtipeale näeme, et tegu on äh, ka rohkem või vähem varjatud Hiina riigi abidega, mis aitavad neil edasi liikuda. ning tahaksin küsida, kas mõningates tööstusvaldkondades, kuna meid, meie paljud tööstusharud on äh, sellel põhjusel just nimelt ohus, ma ei tea, kas te jagate minu arvamust, peaks ehm, olema võimalik ehm, eh, Euroopat kasutada selleks, et teiste ebalojaalse eh, eh, konkurentsi vastu aidata meie ettevõtteid. sest praegusel hetkel see, mis toimub, on vastuolus Euroopa lepingutega meil on äh, lepingutes kirjas, et Euroopas peab valitsema moonutamatu konkurents, kuid äh, see nii ei ole, eriti puudutab see jätkusuutlikku arengut, äh, taaskasutamist, siin on tegemist tõeliselt problemaatilise valdkonnaga, eriti puudutab see teatud Hiina ettevõtteid. sooviksin teada, mida kavatseb teha Euroopa Komisjon ja kas te ei arva, et võttes arvesse, mis on tehtud ära näiteks mootorsõidukite turvalisuse osas, mille puhul Euroopa oma turvalisust kriteeriumi teistele peale surus, kas ei võiks välja töötada tõelise Euroopa poliitika äh, jätkusuutliku arengu äh, kohta, Euroopa keskkonnanormide kohta, kas te arvate, et see ei oleks õige hetk praegu, me ei küsi arvamust hiinlastelt, ameeriklastelt ja ülejäänud maailmalt vaid me lihtsalt surume peale enda normid ja kasu on sellest kogu planeedil, sest ka teised mandrid, teised tööstused väljaspool Euroopat eh, peavad samuti siis tegutsema hakkama. Thank you. suur tänu. ja ECR-i nimel saab sõna härra Duncan. Thank you very much, Mr. suur tänu teile, härra esimees, härra asepresident sooviksin lühidalt rääkida Põhja, Põhjamere murgust Ehm, siin on sellega ehm, minevikus proov, eh, probleeme olnud, meie ootustele ei ole vastu tuldud ja see on tekitanud väga suurt arutelu eh, just eh, rändesuundade küsimuses. ma sooviksin pisut süvalaiendamist selles valdkonnas, eriti võttes arvesse, et väga paljud liikmesriigid asuvad ju Põhjamere ääres kui me saaksime kvaliteetset laia, süvalaiendatud hinnangut, siis on meil tõesti võimalik äärmiselt olulise eh, aspektini jõuda meie energiaturvalisuse saavutamisel, kuid see peab olema mõistlik, turvaline eh, ja kvaliteetne mõjuhinnang, aitäh! suur tänu teile, järgmisena Ant-, Alte nimel saab sõna härra Federle, suur tänu teile, härra esimees, härra enesepresident. siin on üks küsimus, mis on asjaga seotud. me, ma esitasin teile selle küsimuse, kui te Aldes käisite veel paar nädalat tagasi. mida eh, saate teha eh, nende eh, seaduste kohta, mis või määruste kohta, mis on vastu võetud äh, institutsioonide poolt ja mis ei ole hakanud toimima, mis ei ole eh, eh, nii-öelda tegevusse läinud. siin on oluline usaldusküsimus Euroopa Liidus, väga paljudest eh, olulistest asjadest räägiti Rootsis enne Euroopa Parlamendi valimisi, mis, mille osas olid üsnagi head seadused vastu võetud, kuid need ei ole lihtsalt ellu rakendatud teistes liikmesriikides. ning kui me ei eh, saa midagi teha, ehm, näiteks eh, trahvi määrata neile, kes ei eh, täida oma kohustusi, siis on mõttetu hakata rääkima uutest seadusloomelistest tegevustest, kui vanad veel ei toimi. ma tean, et nõukogul on erinevaid vabandusi, kuid kui me soovime, et parlament ja komisjon teeks koostööd, siis me peaks vaatama seda, mis on minevikus tegemata selleks, et tulevikust rääkida. uue nimel saab sõna nüüd härra Silikiotis. suur tänu teile, härra asepresident. ma sooviksin rääkida nüüd ühel teisel teemal. ma viitan siin menetlustele äh, mille on käivitanud Troika, milles osaleb ka Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament hääletas ühe dokumendi eh, poolt, mis puudutas Troika poolset rolli. mulle tundub, et eh, range kärbepoliitika ei pea kinni Lissaboni leppe põhimõtetest ning meie sotsiaalne mudel on kukkumas prügikasti, näeme, kuidas sotsiaalne ebaõiglus aina kasvab ning äh, töötus äh, tekitab aina suuremaid kahjusid. sooviksin teada, milline on teie hinnang, kuidas äh, päästepaketi rakendatakse liikmesriikides, kus troika sekkunud on? sooviksin ka teada, mis on juhtunud meie põhiõiguste hartaga, millest kinni ei peeta seoses äh, selliste meetmetega, mis puudutab aga otsuse langetusprotsessi, siis sooviksin teada, mida tehakse selleks, et Euroopa Parlamenti arvestataks rohkem otsuse langetusprotsessis. sooviksin teada ka seda, kuidas parandatakse praegust ähm, läbipaistvuse puudust, ähm, mis on seotud erinevate survegruppidega, kes rakendavad survestamispoliitikat, et konkreetseid huvisid kaitsta. sest äh, äh, praegusel hetkel saab kahju meie üks alussammastest, mis on ju ometi õigusriik, järgmisena härra Borrell. jah Eh, suur tänu teile, suur tänu, et te siia tulite. nagu teile juba ütlesin esimeste konverentsil, on väga hea eh, tulemusi hinnata ja ka ettepanekuid hinnata. loodame, et eh, suudame teie abiga äh, tulemusi saavutada, kui see nii läheb, ma olen esimene, kes teile aplodeerib. ütlesin teile ka seda, et võetakse tagasi ettepanekuid, mis olid problemaatilised, mis olid liialt umbmäärased. näiteks tsirkulaarmajanduse küsimus, kuid nüüd ütlesite te, et tsirkulaarmajandus tuleb taas kõne alla, ma tahaksin teada, millal. mulle tundub, et roheline majandus võib meile avada väga suuri võimalusi, eriti VKE-de jaoks. sooviksin aga teada, milliseid ettepanekuid tehakse selleks, et seda meedet õigustada, sest kui see tõstetakse uuesti esile, siis järelikult ei ole põhjusi, peavad selle jaoks olema. suur tänu ning nüüd saavad sõna teist, et teised äh, saadikud ja kõigepealt anname sõna proua del Castillole, kellel ei ole mikrofoni. suur tänu, terase president. nüüd äh, mõningate eelpool esitatud küsimuste jälgedes soovisin keskenduda eh, siis eh, õigusloomelise õigusloomelise tegevuse kontrollipaneel ja eh, see võib-olla oleks vaja otsustada, millega see paneel täpselt tegeleb seda rohkem defineerida. minu teine küsimus on seotud pikaks veninud õigusloomelise protsessiga Euroopa Parlamendis. see on muutunud väga tavaliseks pärast seda, kui on tekkinud kaasotsustusmenetlus nõukogu ja parlamendi vahel. kas äh, oleks võib-olla vajalik esialgu kunagi sõlmitud kokkulepped üle vaadata, kas on võimalik loota, et see nii läheb, aitäh? suur tänu. härra Roil, palun. ma tänan. tere tulemast, härra asepresident Franz Timmermans meile. mul on ka paar küsimust. me kõik leiame, et on vaja töötada selle kallal, et meil ei oleks ülereguleerimist ja see, mida me otsustame, on vaja ellu rakendada. aga kuidas nüüd on komisjonis lood ökodisainiga? see on üks näide selle kohta, Äh, kuidas inimesi ajab hulluks see ülereguleerimine, mis meil on selles valdkonnas, kas komisjon äkki siin pan-, paneks jala piduritele? ja teine äh, samuti seondub reguleerimisega. Äh, kui me vaatame Euroopa seda, et me tahame, et meil oleks kakskümmend protsenti tööstuse osakaal meie majanduses, siis kui me selleks midagi ette ei võta, siis mida me saame ära teha, on ikkagi reguleerimist vähendada. kuidas teie tahate saavutada seda kakskümmend protsenti? Mr Tajani, please, next. härra Tajani. Grazie, signora presidente. suur tänu. minul on küsimus VKE-de kohta. paraku on nii, et isegi täna, vaatamata sellele, et komisjon on viimastel aastatel üht-teist positiivset ära teinud, on ometi probleemid VKE-del. Neil on raskusi rahalistele vahendile juurdepääsemisel, ka näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend raames kas on loota teilt mingeid täiendavaid samme selleks, et parandada VKE-de juurdepääsu rahalistele vahenditele Euroopa Liidu programmidest? mulle meenub, kui mina olin transpordivolinik komisjonis, siis ma pidin väga raskeid olukordi lahendama, näiteks Marco Polo programmiga tollal mis te arvate, kas on mingi võimalus meil muuta seda regulatsiooni, mis praegu kehtib, nii et paraneks juurdepääs VKE-dele? härra Sarinja, palun. ma tänan, härra asepresident. kõigepealt eh, minultki tervitussõnad ja parem õigusloome tõesti on tähtis selleks, et parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet mm, globaalse majanduse taustal. aga tegemist ei ole mitte niivõrd regulatsiooniga, õigusloomega, vaid rõhk peab ikkagi olema paremal, sellel sõnal, parem õigusloome, aga samas väga paljud tõlgendavad väga erinevalt seda, mida see parem õigusloome siis endast peaks kujutama ja mida sellega saavutada tahetakse. minu jaoks energeetika vallas tähendab see suuremat ehm, enesevarustust ja ressursside tõhusamat ärakasutamist meie majanduses. see tähendab minu jaoks ka vähem agressiivset Äh, lähenemisviisi majandusele just keskkonnahuvisid silmas pidades ja loomulikult digitaalmajandus, milline see peaks välja nägema ja finantsturud. ja minul on oma tõlgendus, kuidas need peaksid välja nägema ja loomulikult maksuparadiisid, maksuõigus, riigihanked ja nii edasi kuhu ma rihin? parem õigusloome võib etendada väga tähtsat rolli ja meil peab olema nägemus selle kohta. mobiilsus, liikuvus on oluline. jah, ja alati peame mõtlema meie kodanike peale. see on meie põhiroll siin. kahekümne viiendal on tulemas teatis Energialiidu kohta ja meil on selliseid teatusi rohkem vaja, pluss parem õigusloome. Uh suur tänu, proua Tali um,. Thank you, chair and.... ma tänan ja aitäh, asepresident Timmermans selle mõttevahetuse eest, nagu enne juba öeldi, me räägime siin halduskoormuse vähendamisest just väikestele ettevõtjatele ja muidugi on vaja VKE-dele bürokraatiat vähendada, see on meie üks peaprioriteete ka teie töös. aga kuidas te kavandate seda koormat vähendada? Eh, mida te nüüd ette võtate selles vallas ja millised on teie lõppeesmärgid, mida te soovite saavutada? ja veel üks asi, kuidas te koorma vähendamise eh, viite kokku teiste VKE-dele suunatud poliitikatele, et et VKE-del tõesti sellest kõigest ka kasu oleks. ja lõpetuseks, see väikeettevõtluse akt ei ole enam komisjoni töökavas ja toimus konsulteerimine eelmisel aastal selle üle, üle tuhande kaheksasaja inimese vastasid nendel konsultatsioonidel teile, aga kuidas te nüüd kavandate sellega edasi liikuda? ma tänan. härra Hepke Brandi, palun. Eh, ma tänan asepresident Timmermans, ma tahan tänada, et tulite meile. nagu te näete, ollakse üsna mures bürokraatia pärast ja eriti selle ulatuse pärast. jah, see mure on täiesti põhjendatud, aga mm, me ei saa ainult hulga poolest bürokraatiat analüüsida, vaid ka selle kvaliteeti. ja mul on terve rida küsimusi sellega seoses teile see, kuidas võetakse õigusakte väl-, vastu Euroopa Liidus, on samuti väga oluline ja õigusaktide reguleerimise vaheline seos. ja minu küsimus on, et kuidas suhtub enamik see, kuidas suhtub enamik liikmesriike sellesse Euroopa Liidus. selge see, et Euroopa Liit hõlmab erinevaid liikmesriike, aga paljudes liikmesriikides nagu ei tunnetata enam seda, et nad on Euroopa Liidu liikmesriigid, nad räägivad Brüsselist äh, ja eemalduvad sellest, nagu too oleks midagi eraldiseisvat ja minu küsimus on järgmine see, kuidas liikmesriigid käituvad, kuidas nad suhtuvad võib-olla see on oluline mm, aspekt, mis ka meie õigusloome kvaliteeti, regulatsiooni kvaliteeti mõjutab, kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku või põllumajanduspoliitika reformi, siis õigusaktid, mis vastu võeti tegelikult esialgsetest ettepanekutest, on väga kaugele eemaldunud. õigusakte muudeti liikmesriikide poolt niivõrd ulatuslikust, et hoopis teistsugused on need tekstid lõppkokkuvõttes ja alati järgiti liikmesriikide huve ja kui me nüüd vaatame Junckeri plaani, siis liikmesriigid on teinud igasuguseid muudatusettepanekuid, mis kajastavad just seda, kuidas liikmesriigid saaksid rahalisi vahendeid rohkem Euroopa Liidu eelarvest ja üldse ei peeta silmas lisandväärtuse loomist Euroopa Liidu tasandil. nii et kui kõneks on õigusloome tõhusus, siis võib-olla see on asja tuum kontrollikoda on olnud väga kriitiline oma aruannetes aastate pikkusel teemal. aga tahaks kuulda, mida teie arvate liikmesriikide suhtumisest ja kuidas seda suhtumist parandada? härra Benson, palun. Our... ma tänan. Lähen emakeelele üle. First of all <laughs> Thank you very much uh, to uh, Mr uh, Timmermann. kõigepealt suur tänu, härra Timmermans, et täna tulite. aga on üks küsimus, mis mul on, see on nimelt hilinenud maksete direktiiv. see on mm, kõige olulisem just VKE-dele, nimelt neil on vaja juurde pääseda kapitalile ja turgudele ja võidelda bürokraatiaga juurdepääs kapitalile on nende jaoks ülioluline, ma tean, et komisjon töötab selle nimel. ja kui me mõtleme selle ühinenud maksete direktiivi peale ja kas see ikka toimib korralikult, minu riigis Taanis küll mitte. me näeme, et suured ettevõtted, hulgimüügiahelad kasutavad väikeseid ettevõtteid ära eh, nii-öelda krediidiallikana. Nad ostavad kaupu, müüvad kaheksa päeva jooksul maha ja samas väikestele eh, maksavad oma arved ära alles kuuekümne päeva jooksul. nii et neil on väga tugev positsioon võrreldes väikestega. proua Virkonen. kiidus, arvamuse puhejuhataja haluan kannustaa varapuheenjohtaja. ma tänan. minagi tahaksin anda teile mõtteainet, et kuidas seda halduskoormust vähendada ja õigusloomet parandada. meie siin tööstuskomisjonis tahame suuremat majanduskasvu, suuremaid investeeringuid näha Euroopa Liidus ja meie ettevõtjate jaoks, me teame, on kõige tähtsam just regulatiivne keskkond ja seda peab enne õigusloomet hindama. jah, meil alati ei õnnestu olla proaktiivne, aga samas äh, me peame vaatama tulevikku, et meie ettevõtted saaksid hästi töötada ja samuti on vaja mõelda sellele, milline mõju on meie tööl, me teame, et investeeringute plaan on hea plaan. Äh, nüüd, kus on kaheksakümmend erinevat plaani sealt välja jäänud, mis ei olnud lõpule viidud. ma tean, et äh, väga palju on muutusi olnud äh, õigusaktides, direktiivides ja nad ei ole üldse enam need, mis algselt kavandati. ja ma tean, et te kavandate ka uut mõjude hinnangut, et lõppkokkuvõttes meie äh, regulatsioon, meie õigusaktid oleksid võimalikult head. nii-öelda soovin teile selles töös edu meil on vaja dereguleerimist ja paremat õigusloomet, seda ootavad meilt ettevõtted. härra Telitška, palun uh,. ma tänan. tänan, härra asepresident, et tulite meiega rääkima jälle ja nüüd parema õigusloome teemal, see ei ole mitte esimest korda. ma ei tahtnudki teilt algul äh, midagi küsida, äh, sest me oleme teiega mitmel korral kohtunud ja nüüd me tahame näha, millised on teie töö tulemused. aga siin üks kolleeg viitas Toiberi grupile. ja me oleme kuulnud, mida teie kavandate. et see, see selline analüüsikogu muutuks sõltumatumaks, kui ta täna on. aga tahaks täpsemalt teada selle kohta, mida te kavandate seitse aastat olnud Stoiberi rühma liige, kas tegemist oli sõltumatu koguga või mitte, kas Stoiberi rühm sai omaenda päevakorda kinnitada ei saanud, komisjon oli see, kes talle päevakorra ette seadis. jah, tihtipeale meil küll pärast seda toimusid online konsultatsioonid ja õnnestus natuke seda muuta. meie sekretariaadiks olid komisjoni ametnikud ja eh, kas me saime vastu astuda peadirektoraadi eh, seisukohtadele oma teadmistega ei saanud, meil ei olnud ka oma eelarvet ja me ei saanud sõltumatuid arvamusi kujundada. jah, eh, ma mõistan, et see on keeruline, aga tähtis on, et te pakute nüüd välja paketi kogu süsteemi kohta ja siis me saame seda analüüsida ja siis omalt poolt panuse sellesse anda. aga sõltumatuse küsimus ja selle kogu kui sellise teema, äkki annate meile lihtsalt aimu, millisena teie näete seda kogu tulevikus, mis saavad olema selle eesmärgid ja milliseid teenuseid ta hakkab osutama? Last... Uh, ma tänan ja viimasena nimekirjas, enne kui me kõik vastused saame kõikidele küsimusele, härra Karinš, palun uh,. ma tänan. härra asepresident, üks minu sõber ettevõtja mõned aastad tagasi, ma küsisin talt, eh, kui ma juba poliitikasse olin läinud, et eh, küsisin talle, mida meie poliitikutena saame teha, et teid aidata ja vastus oli, et kuidas, eh, et nii, et esimesed kuus kuud mingeid uusi otsuseid ei langeta, uusi seadusi vastu ei võta, kuidas oleks sellega? ma arvan, see oli päris hea vastus <laughs> okei okay,, I m, I m just relating a story uh.. ma lihtsalt räägin, kuidas oli. Uh, enne kui ma poliitikasse läksin, olin ma ise VKE omanik ja ma kogesin seda, et üks eh, probleeme äri ajamisel on, on kinni pidada kõikidest nendest normidest, mille hulk aina kasvas ja mitte kunagi ei kahanenud ja see oli keeruline, see oli selline mootor, mis kogu aeg käis. nüüd Äh, volinik, äh, millise rolli saab komisjon Euroopa Liidu tasandil nüüd võtta, et selle vastu võidelda? jah, osa mm, regulatsioonist on Euroopa Liidu õiguse elluviimiseks, võib-olla on see hästi või halvasti kavandatud, see on teine küsimus, äh, osa sellest on siseriiklik õigus, mis teie arvates on see, mida teie saate ära teha komisjonis ja meie parlamendis, Euroopa Liidu tasandil. et tõesti, e, üheksakümmend pluss protsenti tõesti töötaksid VKE-des. härra Timmermans, palun, nüüd on sõna teil, väga palju küsimusi oli, väga palju asju e, on teil öelda meil. Äh, aitäh, härra juhataja, tõesti küsimusi on palju ning ma üritan neid võimaluste piires käsitleda kõiki ja neile vastata. üritan vastata neile küsimuste esitamise järjekorras, ent võin samuti teinekord vastata mitmele seotud küsimusele korraga, näiteks küsimused mõjuhinnangute kohta, mille koht-, mida käsitlesid mitu parlamendiliiget. kõigepealt Junckeri kava ning äh, asjaolu, et strateegiliste investeeringute fond peab saama oma raha vahenditest, mis tulevad teadusuuringute eelarvest. usun, et tegemist on rahaga, mis ei ole kadunud innovatsiooni valdkonnale. vastupidi. usun, et süsteemis, kus, kui, kui raha kasutatakse selleks, et et meil oleks vähem vaja erasektori investeeringuid, siis tuleb meil kokkuvõttes teadusvaldkonna investeeringute kogusumma suurem, kui see Horisont kakskümmend kakskümmend programmi põhjal oleks muidu olnud. samas tuleb öelda, et garantiifond rakendub äh, samm-sammult ning rahad, mis sellesse haaratakse tulevad nii-öelda tagantjärgi, backloaded, mis tähendab, et see kakskümmend kakskümmend kulutuste horisonti, seda ei, investeeringute kava ei mõjuta. aga kõige olulisem on, et me peaksime saama siit rohkem äh, tootlust tagasi ning äh, sisuliselt see teadusvaldkonna investeeringute kogusumma järgnevatel aastateks suureneks võrreldes tavapärase olukorraga. mis puudutab nüüd mõjuhinnangut ja mõjuhinnangu sõltumatust, seda küsimust puudutasid mitu sõna võtnud parlamendiliiget. Äh, siin pean ütlema, härra juhataja, et me saame juba parandada mõjuhinnangute ka tehtavat tööd praeguse regulatsiooni raames tagades selle, et mõjuhinnangud ka töötavad mitte ainult äh, inimesed, kes on pädevad vastavas majandusvaldkonnas, vaid kes on, vaid, vaid lisaks inimesed, kes on suutnud tõendada oma sõltumatust. see parandab see, kogu selle protsessi dünaamikat ning äh, hõlbustab komisjoni talituste tööd, kes mõjuhinnanguid koostavad ning äh, samuti ka mõjuhinnangute hindamiskogu tööd, kes peab mõjuhinnanguid eh, läbi vaatama. praegu on umbes nelikümmend protsenti mõjuhinnangutest, mis komisjoni talitused koostavad, eh, niisugused, mis saadetakse tagasi mõjuhinnangute hindamise komisjoni läbivaatamise tulemusena. ning eh, asja mõte ju päeva lõpuks nii-öelda, nagu mitu parlamendiliikmet ütlesid, on, et me ei peaks teostame mõjuhinnangut komisjoni ettepaneku pinnalt, vaid jätkama seda ka ettepaneku olulisel muutmisel, seda mõjuhinnangut, et me kujutaksime ikkagi ette, kuidas hakkab mõjuma see lõpuks vastuvõetav õigusakt, mitte aga kuidas oleks mõjunud komisjoni algne ettepanek, sellepärast et me teame kõik, ja seda juhtub väga sageli, et komisjon äh, kas liikmesriikide või ettevõtjate või teiste survel nii-öelda muudab algselt ette, ette pandud hobusekujulise õigusakti kaamelikujuliseks, nagu piltlikult väljendades. ning äh, me teame kõik, et otsustamise loomuses institutsioonide vahelise dünaamika tõttu, selle keeru-, protsessi keerukusest tulenevalt, on meil mõnikord ja ma üritan väljenduda väga ettevaatlikult Äh, nii suur rõõm kompromissi üle, et me eelistame seda kompromissi sellele, et hakata hindama kompromissi mõju hindamist, selle rakendu, rakendamise mõju hindamist liikmesriikides nii et eh, oleks juba väga julge samm, kui kolm institutsiooni saaksid kokku leppida selles, et eh, et kompromissi suhtes nii-öelda see lõplik otsus, mis kavatsetakse võtta, et selle osas viidaks läbi sõltumatu mõjuhinnang. parlament tahab seda ka, kindlasti ma, ma ei arvagi teist, teistmoodi, aga meil tuleb veenda nõukogu, et nõukogu ka nõustuks ja siin on väga olulised poliitilised küsimused, millele ma pean tunnistama, et mul praegu vastusteid ei ole. kas meil on, kas me oleme võimelised poliitiliselt nii-öelda hakata oma kompromisse üle vaatama, kui mõjuhinnang tuleb ebasoodne, kas me oleme selleks suutelised? no tõenäoliselt peab siin vastuse andma praktika. ning äh, ma usun, et kui meil kolmel institutsioonil õnnestuks kokku leppida, et Äh, tuleb täiesti sõltumatu mõjuhinnang ja mitte, ma ei räägi siin ainult komisjonist, kõigist kolmest institutsioonist. ja et, et see mõjuhinnang käiks kaasas akti muudatustega, siis komisjon kindlasti niisuguse sõltumatu mõjuhinnangute hindamise kogu loomisele vastu ei oleks. kui kõik kolm institutsiooni on valmis oma mõjuhinnangut sellele asutusele hindamiseks esitama. ning siin mina kujutaksin ise ette niisugust olukorda võimalikuna, mida ma nägin Taanis, et kui näiteks mõjuhinnangut arutatakse, siis teeb seda ettevõtjate nõukogu ja teeb otsuse ja, ja selle, seda otsust siis seadusandlik võim järgib või siis põhjendab mittejärgimist et kui me tahame tõesti olla tõsised mõjuhinnangute osas, siis peaksid osalema kõik kolm institutsiooni ja mõjuhinnang peaks koostatama siis lõpliku õigusakti teksti pinnalt. no ma saan aru, et seda on lihtsam öelda kui rakendada, sest see kõik saab olema väga keeruline, aga poliitilises plaanis sellega nõustuda, aga kui kõik kolm institutsiooni on tõsised, kui neil on tõsi taga selles, et nad tahavad, et regulatsioon oleks parem, et regulatsioon oleks parem VKE-del, et seda oleks lihtsam rakendada liikmesriikides, kui me oleme selles suhtes tõsised, siis peame me olema valmis laskma koostada mõjuhinnangu mitte komisjoni ettepanekule, vaid lõplikule õigusakti teksti kompromissile, et see on oluline võtmetähtsusega tõdemus ning äh, mõjuhinnangute hindamise nii-öelda komisjon peaks olema sõltumatu, sest kõik kolm institutsiooni nii-öelda esitaksid oma mõjuhinnangud sellele. sest äh, sest vastasel juhul oleks tegemist ebavõrdse olukorraga, kui üks institutsioon peaks esitama oma mõjuhinnangut sellele kogule, teised aga ei peaks. see ei tagaks meile tasakaalu kolme institutsiooni vahel. mis puudutab päikesepaneele ja kaubanduspraktikat, härra Matan tõstatas siin väga keerulise, kuid olulise küsimuse. meil on rahvusvahelised reeglid dumpinguvastased reeglid, reeglid kaubanduskonfliktide lahendamiseks, aga mõnikord jääb mulle mulje, et majandus areneb nii kiiresti, et läheb eest ära nende reeglite rakendamise nii-öelda mehhanismidel. mul ei ole mingit konkreetset lahendust välja pakkuda praegu teile, aga ma võin teile kinnitada, et ma kohtusin Euroopa terasetööstuse esindajatega täna kes märkisid, et nad näevad, et Hiina konkureerib nendega ebaausalt, sest hiinlaste nõudlus väheneb ning hiinlased üritavad oma terast müüa praegu maailmaturul hindadega, mis on no pehmelt väljendudes väga konkurentsivõimelised. ning süsteemil ei ole praegu niisugust valmis lahendust selliste olukordadega toimetulemiseks ning äh, tõenäoliselt on tegemist teemaga, mida tuleks puudutada ka WTO foorumites. nii et lahendust mul praegu välja pakkuda ei ole, tahtsin öelda lihtsalt, et üldises plaanis protektsionism siin oleks minu hinnangul kõige halvem võimalik lahendus. see, see nõrgendaks meie tööstust, aga ma märgin, et, et härra Martin ei osutanud, et me peaksime minema protektsionismi, protektsionismi teed, nii et siin tõenäoliselt meil temaga lahkarvamusi ei ole et ma usun, et kui ma midagi olen õppinud siseturult, siseturu printsiipidest, siis on see, et kui Euroopa Delori ajal otsustas, et tuleb luua siseturg, mis lähtub kõrgematest võimalikest standarditest, siis äh, käis sellega kaasas terve hulk kriitikat teemal, et äh, kuidas me suudame konkureerida, see kõik on nii kulukas me, me langeme konkurentsist välja, aga turg on tegelikult ju niisugune, äh, niisugune, me näeme niisugust fenomeni, et kui me Euroopas, mis on üsna suur turg, sätestame teatud standardid, siis tulevad teised tootjad, kes tahavad meie turule tulla, nende standarditega kaasa ja muutub olukord ka nende turgudel. nii et äh, see loogika, mille kohaselt me peaksime oma standardeid nii-öelda allapoole laskma ja see aitaks meie konkurentsivõimele kaasa, on äh, sisuliselt osutunud vääraks siseturu arengu käigus, sellepärast et siseturu areng on näidanud, et standardite arenemine ülespoole, rangemaks, kõrgemaks, on nii-öelda teised turud kaasa toonud. nii et see on ka üks asi, mida tõenäoliselt peaks silmas pidama. Äh, Põhjamere võrgud, härra Duncan, härra Duncani märkus. siin, nagu ma ütlesin, nii Junckeri kava kui ka Energialiidu plaanid ning ühenduste loomine on asjad, mis on meie komisjoni jaoks äärmiselt olulised. mind üllatas näha, kui halvast, halvad on ühendused meie energiaturgude vahel Euroopas. nii et siin on meil palju tööd vaja ära teha. on häbiväärne, et MFF-iga võeti maha Põhjamere võrgu investeeringuteks vajalikud vahendid. aga volinik Aniete juba märkis, et tõenäoliselt see raha eraldatakse uuesti. ühenduste loomine energiaturul on asi, mis on Junckeri investeeringute kava jaoks väga oluline. ja te näete seda ka aruteludes, mis praegu käivad. siin paistab olema palju huvi ka erainvestoritel muuhulgas loomulikult tulevad siin koostamisele mõjuhinnangud, aga kui asi puudutab frakkimist, ma ei tea, kas küsimus puudutas frakkimist, ei puudutanud. mulle tundus, et te seda silmas pidasite ja kui te seda silmas peaksite, siis ma võin teile kinnitada, või kui te seda silmas pidasite, et komisjon teeb vastavasisulise ettepaneku üksnes siis, kui on selge lisaväärtus tulemas sealt. ning see regulatsioon peab tulema Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et frakkimine rakkumise osas ei paista need mõlemad tingimused olema täidetud praegu. peavoolustamine on asi, mida on vaja ja ja siin tuleks kindlasti meil saavutada senisest enam järgnevate aastate jooksul. õigusaktid, mida ei rakendata, härra Federley küsis nende kohta. tegemist on väga asjakohase küsimusega tõenäoliselt on põhjuseks siin majanduskriis, selle põhjuseks, et rakendamise seire, õigusaktide rakendamise seire ei ole olnud nii tõhus ja põhjalik, kui me sooviksime teda näha. ning meie komisjon üritab tõhustada tööd selleks, et täita talle lepinguga pandud ülesanded tagada, et liikmesriigid rakendavad neid reegleid, milles on Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud ning üritame kasutada kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid selleks, et see saavutada. nii konkurentsi peadirektoraadis kui ka muude valdkondade õigusaktidega ja vajadusel ka rikkumismenetluste algatamisega, kui on need vajalikud selleks, et liikmesriigid panna kokkulepitud norme rakendama et meil on vaja siin karmimaid meetmeid Euroopa Liidu poolt. see aitab kindlasti liikmesriikide Euroopa Liidu majandusele ning VKE-dele, VKE-de arengule kaasa. nii, nüüd on mult küsitud veel ka troika meetmete sotsiaalsete mõjude kohta ja küsitud üha uuesti ja uuesti, korduvalt. ent härra, kes küsimuse esitas, on praeguseks saalist lahkunud ma üritan vastata samuti, nagu ma enne olen vastanud, öeldes, et suuresti on siin tegemist siseriikliku vastutusvaldkonnaga. kui liikmesriik sõlmib kokkuleppe Troikaga, siis ja ma usun, et üldises plaanis tulevikku, tulevikku vaadates president Juncker on seda korduvalt rõhutanud ka, siis peaks mõjuhinnanguga kaasnema ka sotsiaalse mõjuhinnang. kui me mõtleme Euroopa Liidu poolt rakendatavatele meetmetele. härra Borrelli küsis tsirkulaarmajanduse kohta. miks me võtsime tagasi saastepaketi? põhjuseid on kaks. esiteks oli rida lahendamata küsimusi seoses paketis sisalduvate meetmete kvaliteediga. usun, et komisjon saab koostada paremate meetmetega paketi, kui see varasem oli ning äh, tegemist on lihtsalt õigusliku, nii-öelda õigustehnilise kvaliteediga. Äh, teiseks, äh, jutt oli tsirkulaarmajandusest, aga tsirkulaarmajandusest on see jäätmemajandus või sa-, jäätmemajandus ainult osa, jäätme, jäätmepakett ainult osa. meie eesmärk on esitada Euroopa Parlamendile ettepanek, mis puudutab tsirkulaarmajanduse kõiki aspekte, muuhulgas ka ettepanekuid tooraine sisendite kohta ning äh, siis taaskasutuse eri aspektide kohta ning äh, tahaksin, et kogu see asi oleks sidus ja sidus nende ettepanekutega, mis on, on laual juba seitsmekümnendatest aastatest, et hällist, hällist kuni hauani nii-öelda toodete, toodete sisalduvate ainete kasutamine ning äh, Euroopa Liit ei ole piisavalt ruttu, piisavalt kaasas käinud nende aine, nende lähenemistega, sest äh, muudes val-, piirkondades maailmas, näiteks ütleme, võtame kas või Hiina, mis on muidu Euroopa Liidust oma arengust maas, on selles valdkonnas edasi liigutud märksa kiiremini, nii et me peaksime selle mahajäämuse ruttu korvama. ning härra Borrelli, te küsisite ka ajastuse kohta. ma võin teile öelda, et me kindlasti tuleme selle algatusega välja käesoleval aastal, nii et eh, me aega siin ei kaota. kui jäätmepakett oli suhteliselt uus asi, see esitati minu meelest juulikuus ning seda alles hakati menetlema, siis arv, seda arvestades me praktiliselt tegelikult aega ei kaota, kui me komisjonis tõesti ruttu nüüd selle uue ettepaneku koostamisega tegelema asume. ning tahaksin korrata veel kord, et see jäätmepakett ei olnud hea puhtalt sellepärast, et selle teatud osad ei vastanud meie kvaliteedinõuetele ühelt poolt ning teiselt poolt sellepärast, et see puudutas tsirkulaarmajanduse ainult ühte tahku ja me tahame, et meie ettepanekud oleksid paremad. mis puudutab nüüd analüüsi kogu, eh, vastasin juba mõjuhinnangutega seoses sellele küsimusele. nüüd eh, härra Stoiberi rühm ja selle volitused või staatus. härra Telitška küsis minu meelest selle kohta lubage, ma vastan siin täiesti ühemõtteliselt, et Stoibeli äh, rühma probleem ei olnud mitte komisjoni sekretäriaadis, probleem oli selles, et äh, et rühm ei jõudnud ühisele seisukohale ja lagunes. ning mina tahaksin tagada, et kõik, kellel on huvi selle parema reguleerimise valdkonnas, kõik, kellel on huvid ja seisukohad, et kõik kuulatakse ära. näiteks mul oli väga kahju, et ametiühinguid äh, tundsid, et nende seisukohti äh, see lõplik aruanne ei kajasta. kui me tahame, et meil oleks stabiilne majanduskeskkond, siis tuleb kaasata kõik sidusrühmad ning, äh, ning tagada, et järeldused vastaksid kõigi nende huvidele. usun, et härra Stoibril on palju lisada meie arutelule ning seetõttu ongi ta praegu saanud erinõunikuks nendes küsimustes komisjoni presidendile ja minule ning kasutame tema kogunenud eriteadmisi viimaste aastate eriteadmisi selleks, et parandada meie regulatsiooni kvaliteeti, nii et kindlasti tema kogemus raisku ei lähe, me kasutame seda. aga luban ka teistele sidusrühmadele nagu keskkonnaorganisatsioonid, nagu ametiühingud, et ka nende seisukohad kuulatakse ära ning, ning nad mõjutavad seda, kuidas me neid küsimusi menetleme. kuidas me kõike seda tegema hakkame? ma usun, et kõik institutsioonid Euroopa Liidus, ütlen seda ka härra Karinšile, kes eh, selle kohta küsis, et me peame sisuliselt ise mõtlema ka kõik institutsioonid selle üle, kuidas me oma tööd teeme. peame vaatama endale otsa kriitiliselt ning nagu kolleeg just märkis, me oleme väga varmad kehtestama uusi õigusakte, ent kas me ikkagi piisavalt analüüsime olemasolevaid õigusakte, nende kvaliteeti, nende mõju? ma usun, et see on üldine probleem poliitikutega kõigil tasanditel, sealhulgas minu enda puhul ka, et me tahame kehtestada uusi asju, uut regulatsiooni, paremat regulatsiooni. ent teinekord peaksime selle asemel korraks tagasi vaatama, mõtlema, mida me varem teinud olime, oleme, kuidas see toimib ning peaksime seda tegema nii si siseriiklikult kui ka piirkondades kui ka Euroopa tasandil. olen viimastel nädalatel käinud mitmes liikmesriigis ning suhelnud vahetult äh, ettevõtjatega, ka VKE-de esindajatega ning äh, paar asja, mis mulle kõrvu on jäänud, on kõigepealt, suurtel ettevõtetel on märksa lihtsam esindada oma huve, oma seisukohti siin Euroopas kui VKE-del. teiseks, suurtel ettevõtetel on lihtsam tagada, et nad suudavad äh, täita Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevad nõuded erinevalt VKE-dest, kellel see võib olla raske. kolmandaks on meil nii-öelda kuldamise äh, no, kirjeldatav nähtus liikmesriikides. et mõnikord Euroopa Liidu regulatsiooni kasutatakse selleks, et lisada nii rii-, riigi regulatsiooni kui ka piirkondliku regulatsiooni tasandil täiendavaid kohustusi. kui me tahame, et meie regulatsioon oleks parem ja see, ja see on ju iseenesestmõistetav, keegi ei taha ju, et meie regulatsioonid muutuksid halvemaks. et siin see ei ole midagi uut iseendast, aga küsimus on just, kuidas seda saavutada, kuidas oma tööd paremini teha, siin on võimalik olla innovatiivne ja selleks on vaja teha koostööd kõigil tasanditel. see ei ole ainult töö, mida tehakse Brüsselist, vaid eh, siin peaks kaasatud olema ka VKE-d, ettevõtjate esindajad, vahetud muuhulgas. ning usun, et meie institutsioonide nii-öelda tavapärase toimimise skeem on, on kehtestada õigusakt et näiteks me esitame parlamendile direktiivi ettepaneku, parlament võtab selles suhtes seisukoha, see on tavapärane lähenemine. aga, ja see võib tunduda revolutsioonina, revolutsioonilisena, et tegelikult see uus õigusakt ei pruugi lahendada kõigi inimeste probleeme selles valdkonnas, võib-olla peaksime seetõttu lähenema küsimusele poliitilisemalt. mina usun, et meil on äh, väga palju võimalusi parandada õigusaktide kvaliteeti läbi selle, et me analüüsime olemasolevaid õigusakte. ning äh, meil on väga laialdane toetus, oleme näinud seda praktiliselt kõigis liikmesriikides, Pariisis, Madridis ja homme Berliinis kindlasti olen samale asjale tunnistajaks ning näen, et et ollakse seda meelt, et kõik valitsustasandid peaksid olema kaasatud sellesse protsessi tagamaks, et see regulatsioon muutub meil paremini hoomatavaks ja lihtsamaks. viis aastat tagasi, kümme aastat tagasi VKE-d Euroopas toetasid Euroopa koostööd, aga praegu oleme nende toetuse kaotanud, sellepärast et nad ei näe kasu sellest, mida siin tehakse ja tunnevad hoopis oma nahal, kuidas tulevad järjest uued nõuded ning süüdistavad meid selles. sageli, sageli ei ole neil selles õigus, mõnikord on neil selles õigus, aga igal juhul me peame seda, seda niisugust suhtumise muutmist väga, muutumist väga tõsiselt võtma. edasi, ökodisain. mul ei ole niisugust üldist seisukohta ette valmistatud, nagu härra Roilil oli ökodisaini kohta üld-, üldises plaanis. ökodisainil on olnud positiivne mõju energia tarbimise valdkonnas. nii et kui me tahame, et meie majandus oleks kestlik, jätkusuutlik, siis peame energia tarbimist vähendama. ja seega ma ei näe probleemi regulatsioonis, tööstusettevõtetele kehtestatavas regulatsioonis, mis kohustub äh, disainima või projekteerima seadmed nii, et nad teatud aja möödudes ise lülituvad välja. me oleme niisuguste seadmetega kõik harjunud, et sisuliselt see ju säästab energiat. nii et ökodisain ei ole üldiselt äh, ei halb ega iseendast hea. ühtedel ökodisaini meetmetel võib olla positiivne mõju, teistel mitte nii positiivne ja me peame iga meedet konkreetselt hindama, iga nõuet konkreetselt hindama. tööstuspoliitika on väga oluline ning ajakoha, asjakohane küsimus. keskse tähtsusega tööhõive arengu seisukohalt Euroopa Liidus ning meie majanduse seisukohalt. ma usun ning äh, läbi minu suu kõlavad praegu ka härra Junckeri seisukohad, et Euroopal on vaja uut industrialiseerimist, mis on jätkusuutlik ning mis järgib maailmamajanduse trende järgnevate, järgnevaks põlvkonnaks. see hõlmab vajadust lõimida innovatsioon, arendus ja tootmistegevusega Euroopas ning me näeme juba, kuidas tootmine nihkub turgudele lähemale, kuidas tööstusettevõtted toovad tootmise Euroopasse tagasi kust nad selle varem olid välja viinud ning peaksime kindlasti olema nende killas, kes toetavad selliseid arenguid. kui me vaatame Junckeri kava eri elemente, vaatame Energialiidu kavasid, digitaalset siseturgu, siis on, on, on, on see suund nende oluline osa. ning see puudutab ka tööhõivet kõigil tasanditel sest üks olulisi probleeme, kus meil on tõesti vaja meetmeid nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, on see, et meil on vaja tagada, et meie inimeste, meie töötajate oskused vastaksid turu ootustele, sest me, meil on praegu väga tõsine probleem. peaaegu kõigis liikmesriikides ei ole tööturul osalejate oskused need, mida ettevõtjad vajavad. kui me tahame, et meie majandus oleks jätkusuutlik, siis peame tagama, et see vastavus oleks olemas et eh, inimestel oleksid need oskused, mida ettevõtjad vajavad. ning siin on vaja rakendada meetmeid kõigil tasanditel, kiireloomuliselt, muuhulgas ka Euroopa Liidus. härra Tajani küsis eh, VKE-de rahastamise kohta Euroopa Liidu tasandilt, ma olen tema analüüsiga päri, ma loodan, et meil õnnestub peagi siin olukorda parandada, volinik Jakovska tegeleb praegu selle küsimusega ning eh, igal pool, kus ma suhtlen VKE-de esindajatega, kuulen samu märkusi, et me tahaksime osaleda Euroopa projektides, aga see regulatsioon on nii keeruline, et, et, et teil on, et meil on vaja tööle palgata advokaat või isegi mitu advokaati selleks, et kõik need nõuded täita. ning nagu ma juba ütlesin, proua Pinkovska praegu selle küsimusega tegeleb. mis puudutab äh, väikeettevõtlusakti, siis olete mind kindlasti kuulnud juba rääkimas seda, et VKI-sid tuleb toetada. Euroopa majanduse probleem ning lahendus sellele probleemile on tihedalt seotud VKE-dega. usun, et VKE-d on oluline osa investeeringute kavast ning nagu ütlesin, volinik Jankovska tegeleb äh, juurdepääsuvõimaluste parandamisega VKE-de jaoks innovatsioonile üleilmsetele Euroopa turgudele ning äh, samuti ka töötajate oskuste küsimusega. minu ülesanne siin on tagada, et äh, sellega ei kaasneks täiendavat halduskoormust ning üritan omalt poolt kõik äh, selle tagamiseks ära teha ning lubage, et vaatan igaks juhuks veel üle oma märkmed vastasin küsimusele selle kohta, kuidas õigusloome ah,, jaa, härra Herbrondi küsis liikmesriikide suhtumise kohta, vastasin tegelikult enamusele tema küsimustest, aga mulle tundub, et minu kogemus vähemalt, mis ei lange siin kokku tema kogemusega, sest viimasel kolmel kuul olen mina näinud, et et komisjonilt ja Euroopa Liidult oodatakse liikmesriikides väga palju, ootused on väga kõrged ning erinevalt sellest, mida ütles härra Brondi, et ei pelga mina mitte seda, et inimestel, inimesed on väsinud Euroopa Liidust, et neil pole mingeid ootusi enam meile, vaid et nende ootused on liiga kõrged, et me ei suuda neid täita. ning äh, minu vastus liikmesriikidele siin on alati olnud, et äh, me suudame need ootused täita, kui me teeme koostööd ja kui me kui me jätkame seda, kui, kui me suudame loobuda suhtumisest, et kui midagi on head, siis on see kindlasti asi, mis on kehtestatud liikmesriigis ja kui midagi on halba, mingi regulatsioon, siis pärineb see Brüsselist. sellest äh, suhtumisest tuleks loobuda. ja enam-vähem ongi sellega minu poolt ühel pool asi. suur tänu, härra Tilitška, teil on protseduuriline küsimus, lühidalt palun no vabandage kogu lugupidamisega teie vastu, te ütlesite Stoibeli grupi Eh, probleem oli see, et eh, ametiühinguid ei võetud kuulda, see on absoluutselt eh, re reaalsusega mm, vastuolus, ma olen seitse aastat selle asjaga tegelenud ja komi-, kokkuvõttes oli asi selles, et sellel grupil ei olnud mingisugust agendat, nad olid täielikud komisjonist sõltuvuses, kes ei soovinud, et nad midagi teeks ja ühtegi, ühtegi informatsiooni, mis nendeni jõudis, ei oleks saanud üle kontrollida või ei ole mingisugust soovi ehm, üle vaadata. mina äh, olin nendega pidevalt ühenduses, ei saa lubada, et äh, on rühm, mida, mis koosneb ainult asjast huvitatud osapooltest, vaid äh, peab olema erinevaid esindajaid seal. nii et kui ei taha, kui te ei soovi teha täiesti iseseisv-, professionaalset gruppi, siis see lihtsalt näitab, mida komisjon tegelikult tahab. ja jah, ma tean, ütleb see president, eh, eh, kõik, kes poliitikas töötab alguses, et lugu, lugupidamise juures ei taha sugugi lugupidamist üles näidata, kuid härra Denetška märkused olid siiski üsnagi viisakad, nii et eh, küsimus on selles, et mitte selles, et neid ei võetud kuulda, vaid selles, et äh, härra Stoiberi raport mõju oleks võinud olla märkimisväärselt suurem, kui äh, kõik äh, oleks saanud selles osaleda, selle raporti loomises osaleda, seda ma tahtsin öelda. väga lihtne on ju öelda, et me ei saanud seda teha, sest komisjon tegi seda, teist või kolmandat. komisjon toetas Stoiberi grupi tegevust, mida veel tuleks saanud teha? komisjon vabandage väga, kogu lugupidamise juures, kui te ütlete ühe lausega komisjon äh, andis nende kasutusse sekretäriaadi ja siis ütlesite, et komisjon ei esita, ei toetanud, siis see ei ole ju eriti vettpidav. nii, see, mis puudutab kontrolli küsimusi, siis ma sooviksin, et kontroll oleks võimalikult iseseisev. ma sa-, tahan, et te eksperdid oleks e, kontrollgrupi liikmed, ma sooviks, et asi oleks võimalikult tasakaalustatud. E, viies või kuues liikmesriigis on meil sellised e, nõustamisgrupid ja alati on vaja, et oleks võimalikult iseseisvad isikud, kes äh, esindaks ettevõtteid liikmesriikides. see on täiesti tõsi, härra Delitška, palun oodake, kuni äh, need komiteed hakkavad äh, tegutsema, te olete väga aktiivne olnud Euroopa Parlamendis selles valdkonnas ning meie komisjon usub, et me peame rohkem tegema, paremini tegema see oh, ei ole mitte lihtsalt niisama sõnade mulin, vaid ma tõesti leian, et see on esimene vastutus, kui ma ei ole esi-, ma ei ole asepresident mitte niisama, kui ma ei suuda selles valdkonnas midagi ära teha, siis olen valmis teie ees vastustama, härra Delitška. suur tänu teile, härra Timmermans, teie sõnavõtu eest. suur tänu teie vastuste eest. ootame huviga dialoogi jätku ning öö, äh, ootame teid alates ja komisjoni tagasi. suur tänu teile! Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma kaotasin võimaluse kuulata asepresident Emmermansi, oodates teiste reisijatega kaks tundi Frankfurdi lennujaamas, sest, äh, sest meie lennuk ei saanud välja tulla. ma sellega seoses ei saanud õigeaegselt siia kohale kella kolmeks aga olen kindel, et said ilma minutagi suurepäraselt hakkama. nii et äh, kahju ähm, äh, minu enda pärast, aga mitte muidugi komisjoni pärast, see oli lihtsalt individuaalne probleem. Lähme järgmise olulise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab rohelise kasvuvõimalusi VKI-de jaoks. tunneme, et vastutame siin komisjonis VKI-de eest ja sellel põhjusel äh, on ka see päevakorrapunkt nii oluline. see on esimene omaalgatuslik raport, mis puudutab VKE-sid selle parlamendi koosseisu ajal ning äh, selle aluseks on roheline tegevuskava komisjoni poolt VKE-de jaoks, äh, mille eesmärgiks on äh, stimuleerida VKE-sid, et garanteerida rohelise kasvu edasine võimalikkus lubage teile kõigile meenutada, et detsembris korraldas ITRE komisjon kuulamise äh, startupide ja innovaatiliste VKE-de toetamiseks. nüüd me teame sellest asjast äh, palju rohkem äh, ja ITRE komisjonis peaksime oma arutelu lõpetama tunni pärast. suudame ilmselt lõpetada ka viiekümne minutiga, annaksin nüüd sõna härra De Vakkerile ta äh, on meie raportöör. palub siin, lugupeetud kolleeg, et te e, võtaksite sõna, palun. suur tänu teile. Ähm, te oleksite pisinud, pidanud küsima ähm, härra ähm, Timmermansilt, ta oleks võib-olla osanud teile vastata, kuna ta tegeleb äh, selliste küsimustega. tahaksin siin rääkida VKD e ja rohelise kasvu võimalustest tahaksin öelda, et raporti koostamisel kohtusin paljude asjast huvitatud osapooltega ning äh, sai väga selgeks, kui oluline see teema on. me oleme ähm, mm, ma piirkond, kus on palju VKE-sid, paljudel nende seast on selged mõtted selle kohta, kuidas äh, toetada rohelisemat, jätkusuutlikumat majandust ning meeldib see neile või mitte peame leppima sellega, et meie, meie ressursid on piiratud ja seega roheline eh, majanduskasv on varsti lahutamatu osa meie majandusest. Eh, ilmselt te mäletate kuulamist rohelise kasvu kohta detsembris ning kõik see, mida puudutan oma raportis, on ka seotud asjast huvitatud osapooltest ja ka eh, ja teie poolt väljendatud mõtetest korraldasime me VKI e föderatsioonidega maarlaudu, ei rääkinud mitte ainult poliitikategijatega, vaid ka ettevõtete endiga ning väga avaliku, avameelses õhkkonnas toimusid need arutlused selle kohta, mida ähm, peaks tegema, millised meetmed toimivad, millised mitte e,. toimusid arutelud ka need, no, teie seast mõnedega. ma arvan, et äh, Eh, kindlasti olete täheldanud, kes, millistele valdkondadele keskendusin oma raportis. tahaksin rõhutada ka seda, et minu jaoks eh, ei ole küsimus ainult selles, millised võimalused avanevad VKE-de jaoks eh, rohelise kasvu valdkonnas. kui me tekitame nende jaoks liiga palju tõkkeid, siis need võimalused ei realiseeru kunagi. nii et ei räägi ma ainult võimalustest, vaid ka sellest, et on väga palju raskusi äh, EKI-de jaoks veel endiselt äh, paljudes valdkondades. jagasin oma tegev-, raporti neljas peatükiks, äh, finantsvõimalused, kolmandaks äh, teadusuuringud, innovatsioon, neljandaks piisavate teadmiste hankimine, viiendaks praegu olemasolevad ähm, ähm, määrused ja selge on see, et väga paljude erinevate veta-, föderatsioonide vahel on selge üksmeel mida oleks vaja teha selleks, et äh, majandus oleks roheline, kuidas äh, saaks äh, majandust muuta rohelisemaks, toota vähem kulukalt ning taas kasutada, taaskäidelda. peame ettevõtteid toetama, et nad seda võimalust võimalikult hästi ära kasutaksid ja ma arvan, et ka pealkirjad valgutasid põhilisi küsimusi, mis kõne alla tulid. arutasime ettevõtetega, võtjatega ka finantseerimisraskusküsimusi praegusel hetkel eh, on, on väga raske tihtipeale eh, ligi pääseda eh, finantsvõimalustele ja samuti on selge see, et asjad on pisut tasakaalust väljas peame parandama ligapääsu finantseerimist, selle näiteks eh, kaupade müük selleks, et ligi pääseda eh, teenustele praegusel hetkel eh, on riskitaluvus väga madal, seda peaks tunnistama ka pangad praegusel hetkel ei tunnistata lisand, väikede tegevuse lisandväärtust. nüüd, mis puudutab haldusküsimusi, siis tuleb keskenduda äh, sektoriülestele, piiriülestele valdkondadele, sest praegusel hetkel VKE-del ei ole piisavalt ligipääsu informatsioonidele, kuna läbipaistvus on samuti turul olulisem, oluline, liialt palju ka, liialt äh, vähe ka jagatakse heasid äh, tavasid. meie äh, peaksime keskenduma mm, mitte ainult riigisisesele, aga piiriülestele koostööprojektidele kolmas punkt, mille sooviksin tõstatada, puudutab majand-, rohelise kasvu võimaluste toetamist, mis on seotud majand-, teadusuuringute ja innovatsiooniga Euroopa Liidul on hea põhitaseme teadusuuringute eh, valdkond välja arendatud, kuid eh, me peame tegema, me peame koolitama oma ettevõtjaid, et nad oleks eh, ka edukamad ettevõtjad, see tähendab seda, et ei ole vaja mitte Äh, kulutada rohkem äh, riigi raha, äh, sest praegusel hetkel ainult üheksa protsenti ettevõtetest saavad mingisugustki tead-, riigipoolset toetust oma teadusuuringuteks, vaid tuleks läbi mõelda menetlused, meetmed selleks, et turvalisemaks muuta investeerimiskliima, need on punktid, millele peaksime keskenduma see eh, peaks eh, aitama innovatsiooni teadusuuringuid edasi arendada ja aitama tuua ka uusi tooteid turule. ja viimane punkt ja viimane järeldus eh, on seotud ka järgmise punktiga, mis puudutab siis reguleerimist ja dereguleerimist praegusel hetkel tõlgendatakse Euroopa õigust erinevalt liikmesriikides ja samuti ei ole ka piisavaid avaliku hanke reegleid ja need on, see on väga kahjulik VKI-de jaoks. kui peame reguleerima, siis tuleb teha seda nutikalt, eh, stimuleerides innovatsiooni, selle asemel, et seda blokeerida, samuti arvan seda, et eh, avaliku hanke reeglid peab, võivad olla eh, olulises rollis, saame ka toetada VKS-id palju rohkem, kui me seda praegusel hetkel teeme. ning samuti eh, Eh, tuleks arvesse võtta konkureerivaid tehnoloogiaid, mitte mingisuguseid e-, eelnevaid eh, õiguslikke kokkuleppeid. ja samuti sooviksin eh, keskenduda ettepanekutele, mis peaks aitama ettevõtte oskuste parandamiseks, samuti tarbija kaitseks. see tähendab siis seda, et tuleb kokku viia tarbijate huvid ning turul eh, toimuvad eh, protsessid. ma soovin neid kõiki tänada. Eh, olen valmis huviga kuulama ära oma kolleege, sest olen kindel, et saame nii üheskoos kokku panna mõistliku asjaga tegeleva raporti. suur tänu, selge, tugevalt sõnastatud ettekanne, saime kõigest aru ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Kari. Thank you very much. suur tänu mul härra Rüüvichi poolt äh, sõna võtta, ei saanud ise täna kahjuks siia tulla. ma loen ette Rüüvikit, ta ootab ka väljasõiduvõimalust võib-olla Viini lennujaamas. nii et härra Rüüvich äh, sõnavõtt minu tagasihoidlikus ettekandes. rahvapartei tervitab üldist lähenemist selles raporti projektis, nii et väga hea äh, mis puudutab rohelist kasvu ja võimalusi VKE-de jaoks, eriti puudutab see keskkondlikult jätkusuutlikku ja ressursitõhusate ettevõtete väljaarendamist, mis on konkurentsivõimelised ja mis suurendavad ettevõtte oskusi ning garanteerivad vahendid eh, erinevates eh, ettevõtte kasvufaasides. lisaks ambitsioonikatele keskkonnalastele eesmärkidele, mille Euroopa Liit on endale üles seadnud, eh, on oluline ehm, ka see, et, ehm, et äh, olulistest küsimustest mööda ei vaadata. atraktiivne investeerimissõbralik ekspordile keskendunud reguleeriv eh, määrus äh, keskkondi ei aita mitte ainult ettevõtted, eh, mitte ainult kesk, keskkonnasõbralikumad olla, vaid aitab, eh, vaid on neile tõhusaks toetuseks ka nende edasisele tegevusele ja aitab Euroopas taastu-, tööstust taaskäivitada ja lisaks sellele enda poolt lisaksin, et ma toetan täiesti härra Rüübiki poolt öeldud, arvan, et tegemist on mõistliku asjaliku raportiga, eriti puudutab see seda osa, mis puudutab kesk-, et, ettevõtluskliimat et VKD jaoks sõbralikumaks, aitäh! suur tänu, samuti selgelt äh, välja öeldud ning koordinaatorid võtavad äh, vastutuse ilusti enda peale. järgmisena saab sõna kolleeg Dan. jah, meie koordinaatoritena ei saa me lubada Brüsselist ära minemist, sest me kardame, et pärast ei saa tagasi, lennuaega lennujaamades ei ole. ja mina pean härra Kohvodi nimel esinema, tema on variraportöör sel teemal meie poolt tal on veel teine probleem, tema on Taani peaministriga praegu kohtumas. aga pärast võib veel tulla veel see lennuprobleem. härra Kohvod tahab kiita raportööri tehtu eest selle teemaga ja tõstatab terve rea huvitavaid teemasid, mis puudutavad VKE-de, VKE-sid ja nende kasvu, majanduskasvu ja finantseerimist. jah, finantseerimine on väga tähtis, tagamaks äh, VKE-de arengut ja härra Kohvod arvab, et eelnõus on puudu terve rida valdkondi, varem on variraportöörid sellele juba tähelepanu juhtinud, mis sealt puudu on. kolm tuhat sõna peab öö, äh, olema see tekst ja ainult kolmsada puudutavad teadusuuringuid, innovatsiooni. ja äh, ressursi efektiivsus on hõlmatud ainult ühe põhjenduspunktiga ja ainult üks kord on nimetatud äh, seda põhitekstis. ja äh, konkreetsed algatused, mida Euroopa Liit saab teha ja mida liikmesriigid saavad ja VKE-d võtta, äh, on samuti puudulikud. nüüd teine osa. mina olen raportöör, mis puudutab rohelise kasvu võimalusi VKE-dele regikomisjonis, olen seal raportöör ja nüüd ma esinen juba enda nimel Euroopa struktuuri ja investeerimisfond ja EFSI, strateegilise investeeringute fond teevad kõik selleks, et VKE-de konkurentsivõimet tõsta ja kõikides sektorites on nüüd rõhku rohkem pandud kohalikule rohelisele majandusele. kahe, strateegia kakskümmend kakskümmend arukas, kõiki kaasav majanduskasv on meil eesmärgiks seatud ja tähtis on nüüd vaja välja tuua need e, tõkked, mis meie teel on ja mis ei võimalda VKE-de rohelisse majanduskasvu investeerida, töökohti juurde luua, investeeringuid teha ja jätkusuutlikult areneda. regi arvamus üle te saate juba sel nädalal esimese mõttevahetuse maha pidada ja ma loodan, et see tekst samuti hästi integreerub ITRE raportisse. suur tänu. meil ei ole siin kohal ECR-i esindajat, vähemasti ma ei näe teda. jällegi, kas peaministri juures või istub lennujaamas kinni. EFTD härrad, sul on küll. Grazie Presidente, grazie relatore per l'ottimo lavoro suur tänu. minagi tahan tänada raportööri suurepärase töö eest. komisjoni teatis ütleb meile, et üle üheksakümne protsendi ettevõtetest näevad kõvasti vaeva selle nimel, et tõhusamalt ressursse ära kasutada. tegelikult ainult neli ettevõtet kümnest suudavad ka tulemusi selles vallas saavutada, seda ei ole palju. see näitab, et kui suur on lünk meie äh, jõupingutuste ja tulemuste vahel, lõhe nende kahe vahel. ja isegi, kui meie ettepanekud on head, need meetmed, mis VKE-de käsutuses on, ei ole alati kõige kasulikumad. me teame, et ettevõtjal on raske investeerida praegu, kriis ei ole sugugi kerge olnud ning meie ülesandeks on muuhulgas Eh, tagada jälle kindlustunne ja usaldus turgudel ja selleks on vaja kasutada eh, laenusid ja muid finantsinstrumente. Eh, kõiki neid instrumente, mis saavad toetada neid ettevõtteid, kes on juba turul tegutsemas ja ka neid, kes tahavad turule tulla aga võib-olla on nüüd tulnud aeg äh, lähenemisviisi muuta. kuidas eemalduda sellisest majandusest, mis tugineb pelgalt finantseerimisele ja naasta reaalse majanduse juurde, kus me tootmist üritame edendada ja loomulikult eh, see kõik seondub bürokraatia lihtsustamise küsimusega ja veel üks lihtne lähenemine, siis vaadata kohalike omavalitsuste poole ja delegeerida neile suurem vastutus. on vaja tagada ka, et rahalisi vahendeid fond kasutatakse sihipärasemalt ja on vaja hea seista selle eest, et kaudne rahastamine seotaks paremini otsese rahastamisega meil on vaja ka välja tuua spetsialiseeritud kvaliteetsed sektorid, mis võivad tipptaseme saavutada ja eh, kindlasti me peame ka tulemusi kogu aeg jälgima, sest kui me seda ei tee, siis me ei saa olukorda korrigeerida, kui midagi viltu läheb. nii et on vaja kogu aeg analüüsida toimuvat ja reageerida vajaduse korral. ja me peame kõike seda tegema, kui me tahame, et meil oleks tootmissektor, mis austab ka keskkonnanõudeid ja kui me seda ei tee, siis meie ettepanekutel ei ole edu. kuue nimel nüüd palun. jah, teil on õigus. koordinaatorid on siin juhi rolli haaranud kolleegide nimel, kes praegu puudu on. minagi tahan omalt poolt tänada kolleegi suurepärase töö eest ja paar märkust minu poolt, mis minu arvates tekstist puudu on. meil on vaja kusagil viidata sellele, et ranged kasinusmeetmed mõjutavad negatiivselt VKE-sid ja äh, ha-, halvavad innovatsiooni. VKE-del on tohutud probleemid, mis vajavad lahendamist kõigepealt ära hoida, et nad, keegi suurem alla neelab. samuti on neil vaja võla teeni-, võlgasid teenindada, maksta kõrgeid intresse laenudelt ja tihtipeale need VKE-d on kammitsetud, sest nad on suurtes võlgades. eriti on see lõunapoolsetes riikides suureks probleemiks VKE-dele ja see kõik peaks ka kajastuma raportis. ning me peame ütlema ka, et suured korporatsioonid on astunud samme, mis tekitavad keskkonnale probleeme ja see on veel üks põhjuseid, miks me peaksime just VKE-sid toetama. meil on vaja rõhku panna nende VKE-de toetusele, kes, keda kriis on kõige rängemalt tabanud ja meil on vaja tagada majanduskasv ja on vaja toetada seejuures VKE-sid. seda toetust täna ei ole, aga toetust on väga VKE-dele vaja, et innovatsiooni edendada. on para-, vaja parandada VKE-de juurdepääsu laenudele, on vaja neile tagada kasvustiimulid ja on vaja Euroopa Liidu eelarvest rahastatavate projekte ulatus suurendada nagu Horisont kakskümmend kakskümmend. me kritiseerisime seda, et Euroopa Liidust äh, tulevad rahalised vahendid kahanevad selle asemel, et kasvada. ja meil on vaja toetada neid VKE-sid. kes võitlevad oma turuosa eest ja pistavad rinda suurte konts-, äh, kontsernidega. meil on vaja toetada VKE-sid mitte ainult sellepärast, et nad loevad, loovad äh, töökohti ja on ka praegu kõige suuremad tööandjad. From... kas roheliste hulgast on kedagi, kes sõna soovib? ei ole. siis järgmine voor, kolleeg Käti. kolleeg Kelly. ma tänan härra esimees, iroonilisel kombel me arutame äh, rohelise kasvu potentsiaali äh, VKE-de aspektist ja ühtegi rohelist ei ole selle juures kohal, et oma seisukohta avaldada, aga jätkame siis. minu kolleeg härra Karinš juba ütles, et tegemist on väga praktilise ja mõistliku raportiga meil ja raportöör on hõlmanud minu arvates peamised aspektid. aga üks asi, mida me peame kogu aeg meeles pidama on see, et kui me räägime VKE-dest, siis me räägime suuremast enamusest ettevõtetest Euroopa Liidus. ja kui nemad hästi ei toimi, siis ei kasva meil majandus ei roheliselt ega mingil muul viisil nii et seetõttu on väga tähtis teha kõik, mis meie võimuses, et neile abiks olla ja ma arvan, et see, mida me praegu ära teeme, kajastab mõneti seda, mida härra Timmermans äh, siin rääkis Mm, eriti ta rääkis finantseerimisest ja nendest raskustest, mis VKE-del raha leidmisel on. aga tähtis on nüüd sellega tegeleda ja see ongi peatähtis, sest kui ei ole suht lihtsalt juurdepääsu rahalistele vahenditele, siis VKE-d ei saa areneda ega kasvada ja ettevõtlus samuti mitte. nii et Junckeri plaangi, kui ta tõesti käivitub ja me loodame, et ta teeb seda, siis saab olema suureks abiks. ja veel üks väga tähtis märkus ülereguleerimine ja see ülekuldamine, ülepingutamine siseriiklikult, see nõuab väga suurt tööd. mõnikord on mul jäänud mulje, et äh, see lisakoorem veel, mis siseriiklikult pannakse, äh, äh, tihtipeale liiga palju inimesi on tööl valitsusasutustes, kellele on vaja tööd anda ja sellepärast toimub see kõik ja sellepärast me peamegi äh, kas seda probleemi Euroopa Liidus analüüsima ja leidma parimat praktikat? liiga palju liikmesriike, liiga palju liikmesriike, paljud liikmesriigid talitavad hästi, kellelt on õppida ja uus komisjon ka soovib olla praktiline, mõelda selle järele, et mida siis ikkagi vaja on ja seda teha. nii et ma arvan, et me oleme nüüd heas positsioonis, et parimaid tava, protsessi tutvustada kõigile kõikjal. ja kui me nüüd tõesti täidame komisjoni kohustused ja saavutame, et meil on vähem reguleerimist ja mitte rohkem, siis see on suurepärane ja tähtis on, et sellest VKE-dele ka suuresti tulu tõuseks, et nad saaksid rohelise majanduskasvu teele asuda, mis toob majanduskasvu kogu Euroopa Liidule, see on alguspunkt. tahame ju tulemusi näha. suur tänu, härra Kelly. jah, teil on õigus, kedagi roheliste ridadest ei ole, aga õnnekombel proua Talil on roheline kaart, sest tema on äh, rohma rohelise kaardiga asendusliige meie komisjonil, mis sest, et mitte roheline. jah, ma lugesin selle raporti läbi ja kõigepealt ma tahan kiita raportööri, minu arvates on tegemist väga holistilise raportiga. ja mulle meeldib ta lõikes kakskümmend kaks ja mujalgi siin raportis te panete suurt rõhku äh, just ettevõtlusvaimu arendamisele, mina arvan, et Euroopa Liidus tervikuna meil natuke napib seda, seda enam, et me üritame ettevõtlust turgutada eh, noorte hulgas, aga on juba varajases haridusetapis sellega algust teha, noored peavad teadma, mis on äritegevus ja ettevõtlus ja millega see seondub, nii et ma arvan, et tegemist on positiivse aspektiga ja võib-olla veelgi rohkem sellele rõhku panna raportis. ja veel üks asi, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, nimelt eh, mikroettevõtjaid on vaja ka nimetada ja rõhutada seda, et mõnedes liikmesriikides mikroettevõtjad on üliolulised tööhõive allikad. ja tihtipeale on nii, et VKE-d eh, on isoleeritud, aga mikroettevõttel on vaja hoopis teistsugust lähenemisviisi, kui me tahame, et nemadki meil oma potentsiaali saavutaksid. ja siin on vaja erinevaid lähenemisviisi mikroettevõtetele ja VKE-dele. ja neljandas lõikes sellest natuke räägitakse, aga ma tahaksin, et sellele pandaks siiski suuremat rõhku selles raportis. aga juba on hea see, et neljandas lõikes natukenegi seda puudutatakse. ma tänan. kas on veel sõnasoove? kallid kolleegid sellisel juhul ma palun komisjoni esindajal proua Joanna Dreikil ettevõtluse ja VK, VKE-de uue peadirektoraadi esindajal sõna võtta. ma tänan, tänan kõiki saadikuid, raportööri. komisjon kõigepealt tahab tervitada seda toetust, mida raportile siin on väljendatud ja meie jagame Eh, seda eh, eesmärki samme astuda, et tulemuseks oleksid kasumlikud võimalused VKE-dele ja rohelisele majandusele, aga ma tahaksin paar märkust teha. kõigepealt ressursikasutuse efektiivsus ja VKE-d, milline on siin see liides, miks on meil roheline tegevuskava, sest kõik lõppkokkuvõttes taandub konkurentsivõimele, VKE-d teavad, et ressursse napib, need on kulukad ja samas nad teavad ka, milline on äripotentsiaal sellel, kui ollakse ressurssi tõhus kasutaja. aga samas nad ei saa palju ise ära teha, olla kasumlikud, eh, suurendada oma konkurentsivõimet, kui me neid ei aita ja sellepärast ongi roheline tegevuskava VKE-dele välja töötatud selleks, et konkreetselt, praktiliselt pakkuda neile võimalusi, kuidas oma potentsiaali ära kasutada. meil on seal kolmkümmend neli meedet ja me pöörame erilist tähelepanu VKD eripärale ja ressursi efektiivsus, eh, parem eh, efektiivsus ühe ettevõtte raames on see, mida me käsitleme, samuti efektiivsuse eh, tippteadmiste keskus kavatseme luua, kus saab praktilisi nõuandeid otse ja partnerite kaudu VKE-d. on teisigi variante, mida me olen välja pakkunud ja mida raport ka käsitab, nimelt tehnoloogia siire, siirde mm, hõlbustamine ettevõtete vahel ja uued ärimudelid ja ka äriplaanidele pöörame suurt tähelepanu selleks, et edendada sektoritevahelist koostööd ja tsirkulaarmajandusele. roheline tegevuskava kasutab neid vahendajaid, kes on olemas kogu aeg olnud, keda on juba järele proovitud, kes on end tõestanud nagu Enterprise Europe. ja äriliidud koha peal kuuluvad ju praegu juba ettevõtluse ökosüsteemi nii-öelda ja aitavad PKE-sid ja samuti klasterorganisatsioonid eh, saavad soodustada eh, VKE-de arenemist rohelisel teel. tegevuskava räägib ka sellest, kuidas strateegilisi klastreid kasutada instrumendina, et parandada rohelistel VKE-del juurdepääsu turgudele ka väljaspool Euroopa Liitu. on terve rida märkusi kõlanud eh, finantseerimise koha pealt ja ollakse väga mures, et VKE-d on selline suur probleem rahastamisega. jah, me mõistame seda ja oleme nõus raportiga ja sellega, et VKE-del on spetsiifilised rahastamisvajadused ja nad vajavad selleks ka spetsiifilisi lahendusi ja lahendused on just laiemates finantsinstrumentides kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend roheline tegevuskava VKE-de näeb ette erasektorist energiaefektiivsuse instrumentide finantseerimine VKE-des. samuti hõlmab see ka äh, selliste projektide toetamist, mis koondavad tähelepanu ökosüsteemi teenustele ja äh, bioloogilisele mitmekesisusele. VKE-d saavad kasu ka sellest, mida me kutsume kosme finantsinstrumendiks, nimelt laenude garanteerimise instrument. samuti VKE-d saavad Horisont kakskümmend kakskümmend võlarahastust, toetust ja me tahame suurendada finantsinstrumentide ulatust ja paindlikkust ka ühtekuuluvuspoliitika alt. siin räägiti ka informatsioonist me oleme loonud ühe portaali, see on VKE-dele ja just käsitleb ra juurdepääsu rahalistele vahendile. see on hiljuti loodud portaal ja viib kokku kõik infoallikad, mis on eh, VKE-de finantseerimiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil. ja eh, VKE-d saavad oma riigi kohta sealt informatsiooni ja juba sada tuhat külastust kuus on sellel portaalil ja kuuskümmend üheksa protsenti nendest portaali kasutajatest on regulaarsed kasutajad ja see on hea uudis. praegu me ajakohastame seda portaali, et ka struktuurifondide mm, rahastamisvõimalused sinna VKE-dele lisada. ja kindlasti eh, puhta tehnoloogia projektid ja nende rahastamine. praegu meil on infokampaania peamiste osalistega ja koolitus Enterprise Europe võrgustiku kaudu praegu äh, käib meil selleks, et nõustajaid välja koolitada VKE-dele abiks koha peal ja Euroopa strateegiliste investeeringute fond tulevikus annab ühe neljandiku rahalistest vahenditest ka risk EKI finantseerimiseks VKE-dele veel enne suve kaks tuhat viisteist ja investeeringute plaan toetab ka jätkusuutlikke projekte. aga kuidas on lood reguleerimisega, me kuulsime palju selle kohta ja mul oli hea meel kuulda härra Timmermansi ettekannet. jah, loomulikult on vaja bürokraatiat vähendada ja samas on kogu aeg vaja selle kallal töötada Euroopa Liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasandil. ja mulle meeldib see, mida härra Timmermans ütles, nimelt Ähm, täiendavus mõlema tasandi vahel. ja ähm, väga tähtis on mõjude hinnang, testimine, järeleproovimine. Äh, see on juba väga tähtsal kohal Euroopa Liidu tasandil ja tähtis on, et see oleks veelgi jõulisem instrument, aga samas on vaja ka, et üha enam liikmesriike kasutaksid parimaid äh, tavasid ja edastaksid neid komisjon toetab seda toetust, mida siin avaldati eh, sellele rohelisele kasvule. Eh, ja me ootame nüüd viljakat koostööd parlamendiga rohelise tegevuskava elluviimisel. Uh, thank you, madam, very much. aitäh, proua, suur tänu. roheline tegevuskava Euroopa Komisjoni poolt ning meie rohelise kasvu võimalused omavad ilmselt tervet rida ühispunkte, aga tahaksin nüüd anda viimasteks märkusteks sõna kolleegide Pakerile. teen väga lühidalt, sellepärast et kõik tunduvad raha, rahul olema, mis on positiivne. tänan kõiki kolleege nende sisendi eest ning äh, ütlen, et oleme just hakanud kätte saama muudatusettepanekute tekste, oleme arutanud asja sidusrühmadega, nii teiste komisjonidega, ootame nendelt ka arvamusi ning võite kindlad olla et äh, üritan igati arvestada teie märkuste ja ettepanekutega ning arvestades seda toetust, mida ma täna olen kuulnud siin raporti üldise suuna osas, leian ma, et äh, kompromisside leidmine ei tohiks raske olla teie sisendi põhjal ning paari nädala pärast äh, saame loodetavasti väga selge ja tugeva raporti loomulikult komisjon peab hakkama neid eh, meetmeid rakendama liikmesriikidega koostöös ja, ja siit tulenevad, tulenevad kindlasti uued raskused ja probleemid, mis tuleb lahendada. tänan kolleegid nende märkuste ja esitluste eest ning tänan ka mulle meelde tuletamast, et kahekümne kuuendal veebruaril käesoleval aastal, mis tähendab eh, sel nädalal kell kaksteist, saab läbi muudatusettepanekute esitamise tähtaeg <clears throat> kell kaksteist ehk siis keskpäev kakskümmend kuus veebruar, paari päeva pärast. nii palju siis sellest päevakorrapunktist ning järgmine punkt tuleb kolmeteistkümne minuti pärast, kui nüüd täpne olla, ja kujutab endast koordinaatorite kohtumist. nii et teil on päris palju aega, kolmteist minutit lahkuda siit saalist, kui te ei, ei saa või ei ole, ei ole oodatud meie järgnevale istungile. nii et äh, palun ärge kiirustage, aega teil on, tehke rahulikult. aitäh!